Allora, possiamo iniziare i lavori della Commissione? Kas alustame? Kõigepealt tahaksin teile teada anda sellest, milliste soovitusteni jõudsime eile koordinaatorite koosolekul ja ma loodan, et te nendega ilma suuremate raskusteta nõustute esiteks artikkel sada kuusteist kodukorras, mis puudutab küsimuste vooru nõukogule, selle kohta esitatakse raport ja äh, on nimetatud äh, Rahvapartei raportöör. teiseks, artiklid viiskümmend ja viiskümmend üks, mis äh, on seotud assotsiatsiooni lepinguga. kolmandaks, artikli viiskümmend tõlgendamine, mis puudutab äh, assotsieeruva komisjoni õigust esitada muudatusettepanekud täiskogus, seda tehtakse läbi kirja äh, teel toimuva menetluse. edasi institutsioonide vaheline leping mõnede Lissaboni lepingu aspektide tõlgendamise kohta. rohelised nimetavad ametisse raportööri, raportöörid ja AFCO komisjon soovib, et ka nende raportöör osane, osaleks töödes. mai, viiendaks maikuus äh, AFCO lähevad äh, viis inimest meie komisjonist Poola, Poola ja seda täpset tööd otsustatakse juba koos aseesimees Tarkovskiga, kes meile tänasel koosolekul saab anda vast lisainformatsiooni. kuuendaks, ühtlasi tahame oma algatusliku raportis käsitleda liikmesriikide avaldusi nõukogus ja härra Tarkovski on juba seda menetlust alustanud ja me tahame, et sellest saaks omaalgatuslik raport. edasi kaheksandaks, AFCO kutsub härra Sairit üles äh, selles osas, et ta informeeriks meid põhiseaduslikust reformist Ungaris. edasi räägime, rääkisime ka elektroonilisest hääletust ja petitsioonide kasutamist. nüüd äh, kodanikualgatusest härra Hefneri ettepanekul äh, konsulteerime komisjoniga ja seeläbi väldime tööde kattumust. kümme. petitsioonikomisjoni informeeritakse sellest, et ei ole võimalik äh, midagi teha petitsiooniga number null kaheksa null üheksa murd kaks tuhat kümme, sellepärast et äh, taotluse esitajal, petitsiooni esitajal ei ole siin mingisugust pädevust edasi viime läbi ka uuringud selle osas, kuidas äh, luua Euroopa Liidu erakonda, millised on tingimused, millised äh, on õigused valimistel ja kuidas Euroopa Liidu kodanikud saavad osaleda valimistel, kes elavad kolmandates riikides. edasi äh, veel üks uuring, mis või uuringust tuleb teada enne kahekümne esimest märtsi kaks tuhat üksteist ning härra Menendez de Vigo on palunud koordinaatoritele ja koordinaatorid ka sellega nõustusid korraldada kahekümne teisel märtsil pärastlõunal Strasbourgis erakorraline koosolek, äh, ei, siiski toimub see Brüsselis, selleks et oleks võimalik veel kord äh, meie komisjonis rääkida artiklist sada kolmkümmend kuus, see on see kurikuulus küsimus, millega oleme nii palju tegelenud, nii et äh, nii palju minu teadaannetest, kui kõik on nõus, siis komisjon need heaks kiidab, ärme nendest ei vii. härra esimees, teie ettepaneku mõte seisnes ju selles, et oleks võimalik ära kuulata härra Brock ja härra Gualteri enne täiskogu selleks, et nemad siis räägiksid meile sellest, millised on läbirääkimiste tulemused, mida nemad pidasid vastavalt mandaadile, mis me neile andsime, tulenevalt äh, hääletusest siinsamas komisjonis eelmisel esmaspäeval. nii et ma arvan, et enne kui me hakkame siin uuesti hääletama, oleks siiski hea, kui oma raportööride suu läbi saaksime teada, milline on olukord ja milline on olukord erinevates fraktsioonides nagu te teate, siis Brüsselis fraktsioonide koosolekud on väga äh, kokku surutud ja seega oleksime paremini ette valmistatud hääletuseks täiskogul, kui meil oleks võimalik siin oleks võimalik meie komisjoni kolleegidel, oma fraktsioonidele teada anda sellest, äh, mida on teinud härra Brock ja härra Gualteri, aitäh. Io non ho nulla contro la proposta del minul ei ole midagi sel, selle ettepaneku vastu, mille tegi just härra Menendez de Vigo. koordinaatorid olid selle poolt ja nüüd peab komisjon tegelikult otsustama ja komisjonil on võimalik selle vastu olla, näen, et keegi vastu ei ole, seega olukord nii ka jääb ja seega kakskümmend kaks märts pärastlõunal koguneme selleks, et kuulata ära härra Progi ja härra Gualteri selgitused nüüd lähme edasi täna hommikuse päevakorra juurde. esimeseks küsimuseks on härra Tafi raport, mis räägib valimisi puudutavast aktist, palun. tere hommikust kõigile. suur aitäh et olete äh, olnud äh, väga töökad ja esitanud suure hulga muudatusettepanekuid, mis puudutab ettepanekut muuta tuhande üheksasaja seitsmekümne kuuenda aasta akti, nagu me teame, terve see struktuur on väga keeruline ja seega peame väga rangelt järgima sidususe põhimõtet seda nii akti kui aluslepingu osas. nüüd alustuseks tahaksin tuua välja neli muudatusettepanekut, mille olen esitanud ise. esiteks muudatusettepanek number kakskümmend viis, mis räägib sellest, et tegemist on parlamendi ametliku õigusloomealase algatusega ja seega jääb see rahvusparlamentide pädevusalasse ja me peame kõigepealt subsidiaarsuse põhimõttest tulenevalt saame siin ka rahvusparlamentide nõusoleku. teiseks muudatusettepanek number kaheksakümmend üks, selles olen teinud üleskutse komisjonile tulla välja oma määruse ettepanekuga selleks, et tugevdada Eurostati rolli selleks, et äh, siseriiklik info oleks võrreldav, eriti rahvastikuandmed. kolmandaks sada kaksteist siin äh, tegin muudatuse Lamassuur Severini äh, valemisse proportsionaalsuse kohta. ma arvan, et me peame seda muutma hoolimata sellest, kas lõppkokkuvõttes hakatakse kasutama konkreetset matemaatilist võrrandit. see kindlasti lihtsustaks äh, meie, meie endi kaitsmist kohtus, kui meid, äh, kui meie vastu algatatakse menetlust äh, tulenevalt proportsionaalsuse põhimõttest. nii et kui me nüüd oleks, kui me nüüd muudaksime seda esialgset võrrandit, mis kõigepealt tuleb veel juriidilises aktis ka sõnastada, äh, vastavalt sellele, nagu ma ütlesin, nüüd äh, nüüd sada kolmkümmend kuus lõpetuseks. Äh, siin on see Cambridge'i kompromiss, lahendus paar märkust ka kolleegide põhiliste muudatusettepanekute kohta. tulenevalt minu keeleoskamatusest, eriti saksa keeles, ja äh, ei ole meil tõlkeid äh, saada enne järgmist nädalat ja sinna ei saa me midagi parata, siis äh, üritan siiski siin kokku võtta need muudatusettepanekud, millest ma arvan olevat aru saanud. härra Schöpflini ettepanek räägib direktiivist üheksakümmend kolm murd sada üheksa ja rõhutab selle direktiivi läbivaatamist parlament tegelikult on juba väljendanud äh, neid, selle kohta oma seisukohta, aga me peaksime tegelikult selgelt äh, mõistma seda, mida me tegelikult teeme. volinik Šefčovitš äh, täna kindlasti võtab selles küsimuses ka sõna. meie palume ümbersõnastamist komisjoni ettepaneku ümbersõnastamist. härra Šõflin on teinud väga vapra ettepaneku, nimelt et Euroopa Liidu tasemel oleks selline spetsiifiline valimistega tegelev organ, nii et edu talle. ja nüüd äh, me tegelikult muudame aluslepingut selleks, et öelda, et äh, ülemkogu peab nõustuma ühehäälselt äh, muudatustega, mis me teeme sellesse menetlusse. hetkel on seal kirjas hetkel on seal kirjas ühehäälsus. kui me seda ka tegelikult tahame muuta, siis Ühendkuningriigis on kindlasti vaja sellele heakskiitu referendumil. nii et palju edu siis ka brittidele. edasi muudatusettepanekud seitsekümmend ja seitsekümmend üks nende eesmärgiks on muuta minu äh, riigisiseste valimisnimekirjadel põhinevat süsteemi poolavatud nimekirjadeks, äh, nii et selle asemel, et äh, nüüd saaks valija valida konkreetset inimest hääletusnimekirjast, siis nemad eelistavad seda, et neil oleks võimalik valida vaid tervet plokki, nii et valida siis tervet nimekirja, mis on ühe erakonna oma. mina olen selle vastu ja tahaksin olla teiega aus. me vähendaksime sellega reformi mõju, kui me ei lase kodanikel otsustada meil on vaja näidata üles julgust piiriüleses hääletuses. inimeste, inimesed kui sellised ja samuti nende kodakondsus kindlasti ja rahvus mängib rolli. selles teises valimisfaasis, kus siis valitakse piiriüleseid kandidaate. ja fraktsiooni, vabandust, Rahvapartei fraktsiooni muudatusettepanekud mõjutavad kindlasti seda negatiivselt ja kokkuvõttes oleks kõik otsustada ikkagi eh, erakondadel selleks, et Euroopa ülestel erakondadel oleks rohkem võimu ja selle nimel nendele suletud äh, hääletuse nimekirjade äh, alusel hääletamise õiguse andmine oleks ikkagi samm tagasi. rohelised, äh, härra Hefner, keda üllatuslikult täna hommikul siin ei ole, on teinud ettepaneku vähendada praegust äh, parlamendiliikmete arvu kahekümne viie võrra, hetkel on neid seitsesada viiskümmend üks. ma arvan, et kui me üritame siit kakskümmend viis parlamendiliiget ära kustutada, siis ei ole meil üldse mingisuguseid šansse. see kindlasti läbi ei lähe. edasi proua Bellier on seda arvu suurendanud lausa kahekümne seitsmeni ma ilmselt tean, miks ta seda teeb, aga kindlasti tekitakse segadust. see jätaks mulje, et igal liikmesriigil oleks üks lisaparlamendi liige läbi nende pa-, äh, piiriüleste valimiste ja nii see tegelikult ju ei ole minu Briti kolleeg äh, Šoti rahvusparteist äh, üritab siin äh, arvesse võtta piirkondlikke valimisringkondi ja öö, samas öö, leeris ka Soome ja Skandinaavia parlamendi liikmete muudatusettepanekud, kes tahaksid, et äh, autonoomsed piirkonnad oleks otseselt esindatud Euroopa Parlamendis. ma tõesti ei arva, et me saaksime seda teha läbi ühtse valimissüsteemi ja tegelikult on ju Soome valitsuse vastutuse, vastutusalas see, kuidas nad korraldavad omaenda siseriiklikku esindatust, sealhulgas ka autonoomsete piirkondade oma. ECR, keda ka siin kohal ei ole, tundub, et ei taha neid äh, piiriüleseid hääletusnimekirju. nüüd edasi härra Gualteri on teinud ettepaneku nii struktuursete kui ka sisuliste muudatuste osas, immuniteetide ning ähm, privileegide osas. seda tuleb aga teha ikkagi primaarõiguses ja et nüüd teiseses õiguses, näiteks määruses sellistest asjadest detailselt rääkida, siis sellest ei piisa. et äh, võtta äh, piiriüleselt parlamendiliikmelt ära tema immuniteet. Itaalia kolleegid on teinud samuti muudatusettepanekuid, nad räägivad äh, tõsistest kurjategijatest ja sellest, et neil ei peaks üldse olema õigust esitada oma kandidatuuri valimistele. siseriiklik lähenemine sellele on hoopis teistsugune, aga tõesti see pakum- või see ettepanek on huvitav. võib-olla tõesti ei jääkski siia kotta enam siis kedagi järele, kes teab ja nüüd äh, matemaatikast. mina tahaksin põhimõtteliselt jääda selle otsuse juurde, mille kohaselt me peaksime üritama kokku leppida, kokku leppima selle võrrandi osas, see võrrand peab olema läbipaistev, põhiseadusele vastav, ja juriidiliselt vettpidav sel juhul, kui äh, see pandakse küsimärgi alla kohtus. ja kui me nüüd enam ei ürita leida sellist ühist matemaatilist lahendust, siis äh, peab endalt küsima, et mis me siis teeme. mida teeme siis, kui me tahame ennast kaitsta süüdistuste vastu, mida äh, on äh, ikka ja jälle tõstatatud nimelt, et me rikume aluslepingut. ja mulle tundub, et Cambridge'i kompromisslahendus, mille meie ju tellisime ja mille osas on jõudnud konsensusele Äh, varem üksteisele konkurendid olnud matemaatikud, äh, täielikult vastab äh, nendele piirangutele, mis on meile peale pannud alusleping, näiteks see lävend ning maksimumarv ja ühtlasi see lahendus tagab ka proportsionaalsuse ning vastab meie ambitsioonikatele eesmärkidele. süsteem, mille osas kokkuleppele jõuame, peab äh, tuginema tugevatel alustel ja täiesti erapooletu poliitiliselt ma tahaksin veel rõhutada seda viimast punkti, loomulikult äh, on meil võimalus äh, pöörduda tagasi sellise poliitilise kemplemise juurde, millega oleme tegelenud äh, minevikus, aga tegelikult äh, peaksime endalt küsima, et kas selline süsteem oli erapooletu? kui vaadata poliitilisi eelistusi Geraldi ettepanek on parapool, mis kasutab äh, võimufunktsiooni ja üritab tegelikult ette ära arvata, milliseks tulemused kujunevad ja seega see kokkuvõttes oleks vähem erapooletu kui Cambridge'i lahendus Cambridge'i viimases aruandes, mis teile ka laiali saadeti, sellest räägiti ning seda tasuks tähelepanelikult lugeda ma teeksin ettepaneku, et korraldaksime koosoleku variraportööridega järgmisel teisipäeval pärastlõunal näiteks kella viie paiku. ja siis äh, tulen välja kompromiss äh, lahendusega, põhinedes Cambridge'i kompromisslahendusel ja et seda hakataks kasutama järk-järguliselt äh, läbi mitme parlamendi mandaadi või ametiaja. tahaksin ka seitsmenda aprilli hommikul korraldada komisjoni koosoleku Strasbourgis ja siis oleks võimalik meil teada anda aruteludest, mis äh, on tolleks ajaks juba toimunud fraktsioonides. endiselt peame hääletama üheksateistkümnendal aprillil seda küsimust, nagu me varem kokku leppisime Bene, grazie onorevole Duff. Adesso ho... Suur tänu, härra Duff. paljud kolleegid äh, soovivad sõna kell kümme me peame hääletama Gianaco raportit, nii et äh, ärge rääkige kauem kui kolm minutit. härra Schöpflin, palun. tänan, esimees ja suur tänu kolleeg Tafile väga huvitava ja tähtsa raporti eest. on äh, palju punkte, millega meil ei ole probleeme, näiteks äh, rahvusülesed nimekirjad ja muu. ma olen selle poolt, et meil oleksid pool avatud nimekirjad ning et äh, parteide juhid ei saaks liiga palju võimu, aga kui nimekirjad on pool avatud, siis äh, võib tekkida olukord, kus äh, riiklikud küsimused hakkavad hääletamist mõjutama. nii et sellel on teatav ebademokraatlik mõõde. küsimus on nüüd, et kas poolavatud nimekirjad kutsuvad rohkem valijaid hääletama või mitte. mõnikord see nii on, mõnikord see nii ei ole. me peaksime jääma suletud nimekirjade juurde, olgugi et sellele on vastuargumente. valimisregister, millele härra Tahv viitas, selle kohta tahaksin öelda, et kui meil on äh, rahvusülesed äh, nimekirjad, äh, siis meil peaks olema Euroopa valimisregister, praegune süsteem ei ole täiesti rahuldav, see ei tööta piisavalt hästi, ma saan täiesti aru, et sellega on äh, probleeme. Euroopa valimisregistrit luua oleks raske, see ei ole aga tingimata vajalik, küll aga ta on kasulik, et rahvusülesed nimekirjad toimiksid korralikult. meil on probleeme selle matemaatilise valemiga kui vaadata nüüd seda raportit, äh, mida on laiali jagatud, siis äh, keskmise suurusega riigid äh, põhimõtteliselt saavad siin halva lahenduse. Cambridge'i valem on matemaatiliselt jah, ülim, aga keskmise suurusega riigid kannatavad ja välja arvatud Saksamaa, suured riigid äh, võidavad. ja siin võib äh, tekkida meil tugev Euroopa vastane kampaania keskmise ja väikese suurusega riikide poolt, kes muidu saavad kasu Euroopa Liidu liikmelisusest. ma ei arva, et äh, minu Ungari valijad rõõmustaksid, kui meil kahekümne kahe saadiku asemel saaks olema seitseteist äkki. see on suur vähenemine. ma saan aru poliitilisest äh, tähtsusest ja ma saan aru sellest, et meil peaks olema selline valem, mida ei ole võimalik vaidlustada, et jääks ära see kauplemine, mida me oleme täheldanud äh, eelmistel kordadel, aga poliitilised äh, järeldused, äh, tulemused saavad olema sellised, et me ei saa seda toetada. kui nüüd rääkida muudest asjadest, siis kui siin viidatakse etnilistele vähemustele, siis äh, sellest ei piisa, me peaksime rääkima kõikidest vähemustest, aga muidu on äh, raport suurepärane, suur tänu härra Tahvile, et ta selle koostas. suur tänu. härra Valkeri, palun. tänan, esimees muudatusettepanekute arv näitab, kui oluline see teema on. Tafi raport ei ole igav, vaid äh, tõesti väga huvitav ja käsitleb äh, laia kandepinnaga keerulisi teemasid tahaksin rääkida muudatusettepanekutest, mis minu fraktsioon on esitanud, panen need äh, kategooriatesse, kõigepealt äh, riikideülesed, äh, rahvusülesed nimekirjad, see on vastuoluline teema, ma ei taha seda sugugi maha vaikida. siin on loomulikult palju probleeme, aga sellegipoolest äh, olime meie poolt. aga sellegipoolest olime me arvamusel, et tuleks äh, esitada muudatusettepanek, kus äh, võetakse välja see viide eelistustele, näiteks äh, poolavatud nimekirjadele. tekib äh, risk et äh, rolli hakkab mängima nende kandidaatide koduriigi suurus, me võiks viia sisse mingi topelteelistuse põhimõtte, aga võib-olla tuleks see üldse välja võtta, see oleks kõige lihtsam ja mis puudutab nüüd matemaatilist valemit, siis äh, see, mida on välja pakutud, vastab äh, kolmele TAFi kriteeriumile. valem on mõistlik ja vastab ka nendele abstraktsetele kriteeriumitele, et meil peaks olema parem äh, proportsionaalsus. Euroopa Parlament on järjest enam kodanike otsene esindaja riike esindab äh, rohkem nõukogu, seetõttu on selge, et äh, valem äh, peab äh, tõesti looma proportsionaalse olukorra, see ei ole mitte fiksprop, vaid fiksprop viis. loomulikult toimub tugev ümberjagamine ja selle tulemus on see, et poliitiliselt see ei saa enamuse toetust meie teeme ettepaneku äh, läheneda asjale teisiti, meil on äh, ambitsioonikas äh, ettepanek. niikuinii me selle nimekirjaga peame lepingut muutma ja kui osad ütlevad, et me soovime referendumit, siis kui meil on vaja lepingut reformida niikuinii, nii, siis äh, parlament peaks hoolt kandma selle eest, et äh, peetakse kinni lepingu põhimõtetest, kui hakatakse paika panema parlamendi koosseisu. minu arvates on asi siin äh, ebasidus. Lissaboni leping ühelt poolt ütleb, et Euroopa Parlament on kodanike esindaja ja siis teisalt nõukogu, mis esindab liikmesriike, saab otsustada, milline saab olema parlamendi koosseis. minu arvates on siin vastuolu lepingu põhimõtetega. nii et kui me lepingut niikuinii muudame, nagu härra Tahv välja pakub ja kui suured fraktsioonid seda soovivad, kui pooldatakse riikideüleseid nimekirju, siis meil tuleb lepingut muuta ja siis me peame tõesti probleemi juurteni minema ja mitte ainult äh, nõukogul ei peaks olema siin otsustamisõigust, vaid see, see küsimus peaks olema kaasotsustamis äh, küsimus siis nõukogu ja parlamendi poolt. nii et meil tuleb see lahing äh, lõpule viia ja loodetavasti parlament koondub ühtsesse rindesse nõukogu vastu. siis äh, kolleegid äh, Hefner ja teised on esitanud siin muudatusettepanekuid. see, mis on seotud äh, parapoolse lähenemisega, fix-prop, aga meie arvates äh, tuleks tähelepanu pöörata ka muudele muudatusettepanekutele. härra Kolteri, palun lõpetage, ütleb esimees. kõneleja jätkab. ühesõnaga, meie endi muudatusettepanekud, koosseis ja muud aspektid. meil on äh, siin sätted, äh, mille vaim pärineb Lissaboni eelsest ajast. parlament peaks ise otsustama, millal äh, toimuvad äh, valimised. algusest peale peaks olema selge, et parlamendil on kaasotsustamisõigus. nõukogul ei peaks äh, olema õigust äh, siinkohal olla ainuotsustaja, kui parlament on kodanike otseesindaja. ja kaks asja veel ma tõesti püüan teha lühidalt. paljud kolleegid, äh, mitte ainult need, keda mainis härra Tahv, äh, vaid ka teised, viitavad kaudselt erinevatele artiklitele, nad viitavad ka piirkondlikele valimisringkondadele, näiteks siin artiklis kaks, aga see ei ole minu arvates õige. artikkel üks, kaks, vabandust, tahtsin ma öelda. artiklis üks, üks juba öeldakse, et äh, piirkondlikud äh, valimisringkonnad või äh, teised valimisringkonnad äh, oleks võimalik luua ilma, et äh, puudutataks proportsionaalsuse põhimõtet. siis ei oleks vaja ka mujal viidata regionaalsetele valimisringkondadele, sellepärast et muidu see võiks otseselt või tahtmatult äh, tuua kaasa riiklikul tasandil ebaproportsionaalsuse kohalikud äh, piirkondlikud äh, nimekirjad mm, hästi, aga meil ei tohi tekkida olukord, kus riigid äh, jagatakse valimisringkondadesse niimoodi, et ohustatud on riiklik proportsionaalsus, see peaks olema kõige aluseks. kui just ähm, vastupidist otsust vastu ei võeta, aga seda niikuinii keegi ei teeks. ja nüüd lõpetuseks kohtu poolt karistatud isikud. siin mainitakse kolme kuriteoliiki. organiseeritud kuritegevus, korruptsioon ja siis on teatav lävi mis võetakse aluseks, ehk siis äh, Euroopa vahistamismääruse läbi miinimumkaristus äh, kolm aastat. tänan. Well, I'll be very brief. mina teen on äh, väga lühidalt. ma olen täiesti nõus sellega, et kolleeg Tafi raport on muljetavaldav aga on mõned äh, aspektid, mis minu arvates on täiesti vastuvõetamatud. kõigepealt ma saan aru äh, eelishääletuse valikust, aga ma ei saa aru kas TAV äh, mõtleb, et kakskümmend seitse nime seal riikide üleses nimekirjas on teatavaks äh, ohuks või siin tekib äh, teatav vastuolu, kui me oleme vastu nendele kahekümne seitsmele ja üritame siin mingit muud süsteemi sisse viia. üllatav on see, et meil on siin see valem esimest korda olen ma selle vastu, et me räägime siin Cambridge'i kompromissist. siin ei ole tegemist mingi äh, kompromissiga, keegi on valinud välja need matemaatikud, kes on omakorda siin töötanud välja selle äh, valemi, aga ei ole mingit kompromissi, mina ja mitmed teised ei ole siin osalised äh, mingist äh, kompromissist. väga huvitav on, et äh, on läbi viirdud uurimusi, kuidas kõige paremini jõuda lahenduseni, aga ei ole mingisugust kompromissi. ma olen ka keeleliselt sellele sõnale täiesti vastu ja meil on, peaks siin olema nüüd neutraalne valem. ja kõik teavad, et praegused äh, süsteemid ei ole neutraalsed. tulemus on selge. suurtele riikidele tahetakse anda rohkem kaalu ja üritatakse vähendada Kreeka, Portugali, Ungari, Tšehhi Vabariigi, Rootsi ja teiste keskmise suurusega riikide võimu, nemad on selged kaotajad selles protsessis. Nad ei ole võitjad, siin ei ole mingisugust neutraalset äh, valemit. ma ei ole nõus, kui te tsiteerite seda äh, Saksamaa konstitutsioonikohust. ei ole mingisugust äh, võimalust tõmmata võltusmärgi Euroopa poliitilise tasakaalu ja Saksamaa poliitilise tasakaalu vahele. Saksamaa parlamendi ülemkojas äh, häälte andmine ei ole proportsionaalne, meil on sama olukord ka nõukogus, sellepärast äh, on tegemist ju erinevate äh, süsteemidega ja siin võrdlused ei ole vastuvõetavad. ja mis ma tahaksin öelda veel Andrew Duffile on, et äh, tegemist on väga huvitava sügava aruteluga, aga kui Teie soovite meile siin äh, õnne kaasa, siis ma soovin sulle ka ja palju edu selle matemaatilise valemiga. suur tänu. ja nüüd äh, härra Hefner, palun tehke lühidalt. austatud esimees, äh, lugupeetud kolleegid. ka mina olen arvamusel, et Andrew Duffil on suured teened selle teema sihikindlal käsitlemisel. meil on kaks eesmärki. kõigepealt Euroopa valimised peaksid olema euroopalikumad ja demokraatlikumad. ma toetan seda ideed, et meil oleks Euroopa valimisringkond kahekümne viiele parlamendisaadikule ma toetan seda, et kodanikel oleks võimalus äh, valida mitte ainult oma riigist pärit äh, saadikuid, vaid äh, et neil oleks võimalik valida saadikuid Euroopa nimekirjast. ma toetan ka seda ideed, et kohtade jaotus Euroopa Parlamendis põhineks ühtsel valemil niimoodi, et ei tekiks siin äh, kahtlust äh, mingis äh, tehingute sõlmimises ja omavolis. ja on tervitatav, et meil oleks selline põhiseadusõiguslik lähenemine Euroopa ja riiklikel tasanditel. kui me soovime saavutada mainitud eesmärke, siis äh, lahendus peaks olema juriidiliselt ja konstitutsiooniliselt nii äh, puhas kui võimalik ja vai-, see peaks olema mittevaidlustatav lahendus. peaks olema nii palju liitlasi kui võimalik. ja selline valem on edukam siis, kui äh, ta sarnane praegusele lahendusele, ei lähe sellest liiga kaugele. meil on nüüd esitatud siin äh, kompromisse ja kuulamisel ma esitasin kolm korda küsimust äh, selle kohta, et äh, kas on olemas teisi lahendusi. me istusime kaks päeva koos ja põhimõtteliselt äh, arvutasime seal ja tuli välja, et äh, ei ole leida võimalik äh, teist lahendust. minu arvates on ärritav see, et öeldakse poliitikas, et on ainult üks lahendus ja mitte muud. tegelikult on erinevaid lahendusi ja ma pakun välja omalt poolt äh, valemi, mis ei kaugene väga praegusest äh, lahendusest. ja keskmise suurusega riigid äh, kaotavad selle lahendusega vähem kohti ja suured saavad vähem juurde. nii et niinimetatud Cambridge'i kompromiss äh, on selline suhteliselt järsu tõusu ja langusega äh, kompromiss, aga minul on pigem selline parapoolne valem või parapoolne lähenemine. ühesõnaga minu jaoks äh, on oluline siin mitte laskuda detailidesse ja täpselt kirjeldada nüüd seda, äh, kuidas see kurvikene seal graafikus jookseb ja millal tuleb see langus, aga tegemist on nüüd äh, siin alguses järsu tõusuga ja siis sellise tasandumisega ja see valem äh, näeb äh, ette selle, et äh, suurtel riikidel ei ole võimalik saada palju kohti juurde. järsult ei ole võimalik neid saada juurde. ma imestan, et Andrew Duff viitas seoses oma valemiga Saksamaa konstitutsioonikohtule kui nüüd äh, koos teeb etteheiteid, et äh, valimised äh, ei ole kohtade jaotuse osas õiglased, siis meil on võimalus seda olukorda lahendada ka minu poolt välja pakutud valemiga. graafiliselt on see pilt nüüd teile näha, ma olen nõus andma Äh, ka täpsemat infot, me arvutasime läbi selle valemi seitsmesaja viiekümne ühe ja seitsmesaja kahekümne kuue äh, kohaga. nii et kui meil oleks seitsesada kakskümmend kuus pluss kakskümmend viis, äh, siis see toimiks isegi siis, kui üks-kaks liikmesriiki tuleks juurde. nii et valem, mida mina nüüd välja pakun, on välja pakutud tegelikult ka Cambridge'is, aga ta jäeti seal kõrvale. ma ei saa aru, mis põhjustel, aga äh, jah, komisjon äh, võiks äh, tõesti kaaluda ka seda valemit. ja tahan öelda veel üht-teist. kui me soovime tõsimeeli seda, et meil oleks kakskümmend viis saadikut, kes esindavad Euroopa valimisringkonda, me muudame valimised Euroopa liikumaks siis need äh, kakskümmend äh, viis ei peaks olema juurde lisatud, vaid me valiksime need kakskümmend viis äh, seitsmesaja viiekümne ühe hulgast nii-öelda, siis äh, ei saaks meile ette heita, et me soovime veel suuremat parlamendi, veel rohkem kohti, veel rohkem raha äh,. kindlasti arutelud liiguvad selles suunas äh,, kui me ütleme, et me tahame kakskümmend viis kohta juurde ja siis äh, me väldiksime äh, ka lepingu muutmist, aga kui me jääme seitsmesaja viiekümne ühe piiridesse, siis on võimalik äh, teha kõike lepingut muutmata. minu arvates äh, on oluline, et kui me räägime sellistest äh, reformidest, mis kõiki puudutavad siin kojas, siis peaksime tõesti kõik äh, omavahel põhjalikult äh, läbi rääkima, et leida kõige parem lahendus ja mitme jooksma peaga vastu seina, äh, pooldades ainult oma ideed. nii et ähm, põhiideed ma toetan ja ma natukene imestan, et koostööd minuga ei ole seni eriti otsitud äh, kui me soovime niivõrd põhjalikku muutust sisse viia. Eh, kahjuks kell on juba kümme ja me oleme ette näinud, et hääletame kell kümme. seega siis annan sõna viimasele kõnelejale ning eh, seejärel hääletame eh, kolleegi raporti üle. see peaks päris kiiresti minema ja seejärel läheme edasi TAFi raportiga. kolleeg Salatu, palun. jah, teen lühidalt. me vaatame nüüd seda, kuidas järgmine parlament koostatakse. eesmärgiks on moderniseerida ja ühtlustada seda, kuidas valimised erinevates liikmesriikides välja näevad me teame, et Euroopas on riike, kus valimiste nimekirjad on äh, blokeeritud ja teistes riikides on see jälle teistmoodi. see jällegi äh, loob suuri erinevusi, sellised blokeeritud nimekirjad võimaldavad teatud liikmesriikidel teha ettepanekuid äh, ka nende saadikute kohta, kes pigem kaitsevad liikmesriikide huvisid äh, kui Euroopa omi. ja mis puudutab teist süsteemi, siis on võimalik kaitsta neid äh, ja e-, esindada neid saadikuid eelkõige, kes siin on väga aktiivsed, aga vähem koduriigis, tihti valitakse aga vastupidi just need, kes on väga aktiivsed koduriigis. seega oleks hea, kui meil oleksid äh, ühtsed eeskirjad kandidaatide jaoks liikmesriikides. on olemas nii-öelda poolavatud süsteem. ja veel üks ettepanek sellise korra puhul unustatakse täielikult ära naissoost kandidaadid. liikmesriikides, kus on avatud süsteem, on, võiks olla võimalik vaadata, kas hääletada naiste või meeste poolt või siis peaks olema naiste jaoks eraldi kvoot. seda selleks, et näidata, et meie meelest naised on tõhusad Euroopas ja et me austame nende tööd. come deciso dicevo sospendiamo il eh, dibattito niisiis peatame praegu arutelu TAFi raporti osas ja läheme sellega kohe pärast hääletust edasi nüüd aga hääletame ja tegemist on Tšannaku raporti ja muudatusettepanekutega, ma ei tea, kas raportöör soovib veel sõna, kui ei, siis lähme kohe hääletuse juurde. lugupeetud äh, esimees, ma olen teinud uusi kompromissmuudatusettepanekuid ja ma olen nõustunud ka mõningate märkustega kolleegidelt. nii et kokku on meil kaksteist kompromissmuuda-, muudatusettepanekut, mida tuleks hääletada ja ülejäänud muudatusettepanekud ei ole kompromissides. jah, kui me jõuame kompromissideni, siis äh, annate meile teada sellest. ja siis me saame arvestada ka sellega hääletuse käigus. nüüd aga hakkame hääletama. kakskümmend kaks, esimene lõige härra Tahvilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kolm, kolleeg Iltšev, poolt, vastu, tagasi lükatud. kakskümmend neli, härra Tahvilt, poolt, vastu erapooletud tagasi lükatud kakskümmend viis Šõplin poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kuus Hanan ja Van Orden, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud, härra Tahvilt kakskümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud tagasi lükatud, kakskümmend üheksa tahv poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss, esimene neist. ja siia on kaasatud muudatused kolmkümmend, kolmkümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmkümmend kuus. kolmkümmend viis on juba kaetud, kolmkümmend kuus nüüd Scholzilt poolt. vastu È respinto. 11 contro 9. Tagasi lükatud. järgmine kompromissmuudatusettepanek. kolmkümmend seitse, kolmkümmend kaheksa, kolmkümmend üheksa, nelikümmend on siia kaasatud. seitsmes lõige, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd jõuame kompromissini D mis kaotab muudatusettepanekuid nelikümmend üks kuni nelikümmend seitse, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kaheksa nüüd Hefnerilt, kaheksa A, kes on poolt? vastu sama enamus kui enne, üksteist vastu, üheksa poolt, tagasi lükatud. nelikümmend üheksa endiselt Hefnerilt, kes on poolt. kes on vastu? Non passa. E tagasi lükatud kümme, kümme. viiskümmend tahvlilt poolt. kes on vastu? erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend üks raportöörilt poolt. vastu. vastu võetud ja nüüd on kolm muudatusettepanekut, mida me saame koos hääletada, viiskümmend kaks, viiskümmend kolm, viiskümmend neli, kes on poolt? kes on poolt? tegemist on siis kustutamisega. vastu võetud. viiskümmend viis. langeb ära, hästi, seega kompromiss E raportöörilt, mis katab muudatusettepanekud viiskümmend kuus, viiskümmend seitse, viiskümmend kaheksa, kes on poolt, kes on vastu, heaks kiidetud. viiskümmend üheksa Iltševilt, kes on poolt, kes on vastu, tagasi lükatud, kompromiss F mis katab muudatusettepanek kuuskümmend, kuuskümmend üks, kuuskümmend kaks, kuuskümmend kolm, kuuskümmend neli, kuuskümmend viis ja seitsekümmend neli, kes on poolt, kes on vastu. siin tuleb üle lugeda, kes on poolt. kes on vastu? heaks kiidetud seitsekümmend viis. seitsekümmend viis, Hannan. tegemist on mahatõmbamisega Hannan, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend kuus, Tahv poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend seitse langeb ära. samuti seitsekümmend kaheksa, seitsekümmend üheksa nüüd. Guerrero, kes on poolt kes on vastu? tagasi lükatud. kaheksakümmend, tahv, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend, Hefner, kaheksakümmend üks, vabandust, poolt, vastu er-, äh, tagasi lükatud kaheksakümmend kaks Lamassuur poolt, vastu, tagasi lükatud. kaheksakümmend kolm Tahv. vastu, heaks kiidetud kaheksakümmend viis, esimees vabandab, unustasin kaheksakümne neljanda. jah, jällegi härra Tafi oma, seetõttu jäi mul kahe silma vahele. kaheksakümmend neli poolt, vastu, heaks kiidetud. kaheksakümmend viis, nüüd siis Guerrero ja Kroote, kes on poolt, vastu, heaks kiidetud. kaheksakümmend kuus, Tahv vastu. heaks kiidetud. kaheksakümmend seitse, tahv jällegi poolt, vastu, tagasi lükatud. kaheksakümmend kaheksa, Guerrero poolt <laughs> kes on vastu? erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend üheksa. poolt. kes on vastu? tagasi lükatud. üheksakümmend. Krahv Lambsdorff, kes on poolt? vastu tagasi lükatud. üheksakümmend üks, tahv, poolt. vastu. heaks kiidetud üheksakümmend kaks, Kurmai poolt. vastu. heaks kiidetud. Emendamento 93 è decaduto. Emendamento 94 è decaduto. üheksakümmend kolm ja üheksakümmend neli langevad ära, üheksakümmend viis tahv poolt, vastu kes on poolt, loeme üle. kes on vastu, vastu võetud? kompromisso G, che copre gli emendamenti novantasei, novantasette, novantotto, novantanove. kompromiss eh, G üheksakümmend kuus kuni üheksakümmend üheksa poolt, vastu, heaks kiidetud. all'altro compromisso A kompromiss A, mis katab muudatusi üks, kaks, kolm, kaheksa, seitseteist, kes on poolt? vastu, heaks kiidetud. neljas, tehniline parandus on siin poolt, vastu, heaks kiidetud. viis, Iltšev poolt vastu, heaks kiidetud. kuus, Graf Lambsdorff poolt, vastu, heaks kiidetud. seitse, Schultz poolt, vastu, heaks kiidetud. kaheksa, Gurmai noh, ei kompromiss A juba hõlmas seda, nii et üheksa raportöörilt poolt vastu, heaks kiidetud. kaksteist Scholz poolt, vastu, tagasi lükatud. kümme raportöörilt poolt, vastu, heaks kiidetud. üksteist Iltšev poolt, vastu, tagasi lükatud. kaksteist Hefner poolt, kolmteist, vabandust poolt. Contrari. vastu. e approvato. vastu võetud. Eh, dodici a favore, undici contrari sembravano dodici a undici. siiski üksteist poolt, eh, vabandust, kaksteist poolt, üksteist vastu. kontrollime. Te ei saa hääletada, kui teil ei ole õigust selleks. Dei sostituti che votano senza mentre c'è anche il titolare. Eh. Allora, chi è favorevole all'emendamento? Kes toetab seda muudatusettepanekut? kolmteist, palun ma usun, et tuleks kontrollida, kui palju siin on Rahvapartei eh, saadikuid, ma usun, et neid on siin rohkem kui vaja replico che noi abbiamo contato solo nove voti aga me lugesime Rahvapartile ainult üheksa kokku, nii et aga proovime uuesti, kes on poolt? kolmteist Hefner, kes on poolt? kes on vastu? otto nove per il PPE dieci, undici. Undici, quindi... üksteist, seega siis lugesin õigesti kokku. heaks kiidetud. neliteist, Hefner, poolt, palun tõstke käed. Allora, Mendes. Mendes. EDPP eh, on nine and we vote against, pluss Messerschmidt, pluss Fox and pluss me, meid ei saa olla üksteist, eh, kui üheksa Rahvaparteist hääletas vastu. ah jah, siiski aga nii ehk nii. aga meid on kaksteist. üheksa, üheksa, üksteist. I should go back to, to, to, to classes. jah, ma peaks matemaatikatundi tagasi minema, hästi. jah, alati on hea üle kontrollida. Emendamento No, I, I, I go to Cambridge, Mr. President. Lähen Cambridge'i.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 üksteist, üksteist heaks kiidetud. kes on vastu? tagasi lükatud kuusteist Gurmai poolt, palun tõstage käed. vastu. heaks kiidetud. Hefner seitseteist, mis on kaetud kompromissiga A, seda me ei hääleta siis. kaheksateist langeb ära, üheksateist, kakskümmend, kakskümmend üks. tegemist on mahatõmbamisega. Mendes. Eh, eh, härra esimees, komisjon äh, hääletas kümnenda lõike vastu ja kuna me hääletasime kümnenda lõike vastu ja see põhjenduspunkt puudutab lõiget kümme, siis ei ole meil mõtet seda siin ju hääletada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 Ci sono altre osservazioni, Daf? tundub, et kolleegil on õigus, jah. härra Tahv, aga? ma usun, et nüüd selleks, et kõik oleks selge, siis tuleks ütelda, et me oleme selle vastu, et loodaks maksurežiim Euroopa erakondade personalile me peaksime selle põhjenduspunkti kustutama ja hääletama selles osas. Devo dire che eh, avere già eh, votato sull'emendamento eh, dieci jah, aga me juba hääletasime kümnenda osas. nii et siin peab ikkagi ühtlustatult käituma, aga tahate hääletada, hääletame siis üheksateist kuni kakskümmend üks, palun, põhjenduspunkt AA kohta, kes on poolt? kes on vastu? väga hea, heaks kiidetud. tegemist oli siis kustutusega. hästi, nii palju muudatusettepanekutest ja läheme edasi lõpliku hääletusega, kes on poolt. loeme üle, et kõik oleks selge. chi è contrario? vastu üksainus vastuhääl. kaks siiski. erapooletud, seega suure häälte enamusega heaks kiidetud ja õnnitlused. Sì, prego. Presidente? Presidente? Monsieur le Président, je veux seulement... lugupeetud esimees, ma tahaksin tahaksin tänada kolleege kõikidest fraktsioonidest, kes kaasa aitasid. ja ma loodan, et ka täiskogul läheb kõik sama ladusalt. kolleeg Hefner ka palun tahaksin äh, teha lühikese hääletusselgituse ja tänada raportööri, eriti just äh, välja pakutud kompromiss äh, muudatusettepanekute poolt, mis olid meile kõik vastuvõetavad, välja arvatud kompromiss number kümme, seal me ei ole selle põhiidee poolt ja sõnastus on väga kehvakene ma saatsin äh, raportöörile ka oma ettepaneku seoses selle kompromissiga. me esitame lõpphääletusel suulise muudatusettepaneku omalt poolt ja palun kolleegidel kõiki täpselt kuulata, et me ei muuda seal sisu, äh, küll aga äh, vormi. igal juhul suur tänu, väga head erinevate positsioonide kokku integreerimise eest raportöörile. kolleegil pole mikrofoni. ma ei soovi rääkida raportist, aga hääletusmenetlusest, me oleme ju põhiseaduskomisjon, ei ole tavaline hääletada hääletuskaardiga, aga teinekord äh, on see päris äh, kasulik, eriti et äh, määrata kindlaks, kui palju fraktsiooni saadikuid on kohal, nii et äh, härra esimees, võib-olla me võiksime hääletamisel kasutada seda hääletuskaarti, sest sellepärast see ju ometi on tehtudki. Eh, suur aitäh, jah, palun. tänan, esimees ka mina tahaksin lühidalt sõnavõttu, mul on äh, hea meel selle üle, et me võtsime selle raporti suure häälteenamusega vastu. eile ma andsin aga sekretäriaadile kaks äh, ettepanekut üle. ma soovisin, et need tuleksid hääletusele, need ei olnud kompromissis sees, see ei muuda kogu menetlust, aga põhiseaduskomisjoni äh, töö peaks meil olema tõesti väga korralik ja puhas, nii et äh, arvestatakse erinevate seisukohtadega ning et äh, oleks võimalik tõesti äh, hääletada läbi ka üksikud seisukohad, kui need ei ole kompromissides sees olnud tundub, et rohkem sõnavõtte selle teema osas ei ole. seega tahaksin tänada ka proua Gurmaid ja mis puudutab elektroonilist hääletust, siis, ai siiski, kas keegi soovib veel sõna? ja ka juba tänasime teid, äh, proua raportöör, tahaksime tänada proua Janaku teht-, äh, kogu tehtud töö eest. nüüd, kui keegi hääletamise alguses oleks palunud elektroonilist hääletust, siis oleksime ka hääletanud hääletuskaartidega ega me ei väldi elektroonilist hääletust mitte sellepärast, et meie komisjoni töö seda ei võimaldaks, lihtsalt meid on küllalt vähe ja sellepärast hääletame ilma äh, elektrooniliste vahenditeta. nüüd lähme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde. see on äh, või jätkame härra Tafi äh, raporti arutelu. härra Guerrero, palun. suur tänu, härra esimees tulla nüüd tagasi eelmiste teemade juurde pärast sellest hääletusest tulenevat ekstaasi, paluksin siin veidikene kolleegide tähelepanu. paluksin veidi vaikust saalis. palun, kes tahavad äh, saalist väljuda, siis palun tehke seda ja kes tahavad siia jääda, siis palun äh, kuulake, sest et tegemist on olulise teemaga suur tänu, ühesõnaga tahtsin äh, tulla tagasi selle eelishääletuse küsimuse juurde. tundus, et esialgu oldi põhimõtteliselt nõus selles osas, et olla eelishääletuse vastu, aga siis mõt-, mõt-, mõt-, võtsid mõned sõnaga selle toetuseks, siin on mõningaid äh, kogemusi, aga kindlasti Saksa-Hispaania kogemused ei sarnane milleski. Hispaanias äh, to-, kasutatakse seda hääletust senatis, ühesõnaga hääletatakse samamoodi äh, senatis kui ka öö, kongressis, nii et kõik käib ikkagi partei jooni pidi. eelishääletuse vigu oleme me oma kogemustes ka kogenud, mitte alati, aga tihtipeale see hääletussüsteem toob kaasa hääletusnimekirja sisese valimisvõitluse ja viib ka ebaseadusliku rahastamisallikate otsimiseni kandidaatide puhul. kui vaadata erinevate liikmesriikide valimisringkondi, siis võib juhtuda, et joondutakse ikkagi ideoloogilisi jooni pidi. ja seda siis, kui tegemist on hääletusnimekirjadega, mis on, mis, milles on kokku lepitud parteisiseselt, tegemist on siis ideoloogilise aspektiga. nii et lisandub siia ideoloogiale veel ka selline rahvuslik aspekt lisaks kui me räägime siin sellest eelishääletusest, siis äh, poliitilised erakonnad jäävad kuidagi halba valgusesse, jäetakse mulje, et kodanikud peaksid kuidagi erakondadest üldse mööda hiilima selleks, et demokraatia kvaliteetselt töötaks. ja see on sisuline viga. esindusdemokraatiat ei saa olla ilma tugevate poliitiliste erakondadeta ja ei saa ka olla meil Euroopa Liidus demokraatiat ilma äh, täpselt sama tugevate Euroopa Liidu üleste erakondadeta. nii et mina olen sellise eelishääletussüsteemi vastu, sest et minu arvates moonutab see just nimelt äh, seda, mida me siin üritame saavutada. E suur aitäh, palun nüüd härra Sondergaard. Äh, suur aitäh, suur tänu ka raporti eest meil on siin ettepanek, mille kohaselt kuusteist liikmesriiki saaksid vähem parlamendisaadikuid ja ilmselt, et see ettepanek läbi läheb, sellel ei ole küll nüüd erilisi šansse. ma ei oska nüüd öelda, kas analüüs selle ettepaneku taga on see päris õige, aga tegelikult võiks see ettepanek olla ju täiesti harilik. ja seega parlamendiliikmete arv parlamendis näitaks täpselt, kui palju on inimesi riigis, aga see ei saa kehtida paralleelselt nõukogu proportsionaalsuse ettepanekuga loomulikult ka Ameerika Ühendriikides on ju kahekojaline süsteem esindajate kojas on proportsionaalsus tagatud, aga senatis mitte. nii et senatis on kaks äh, senat-, senaatorit iga osariigi kohta, hoolimata äh, osariigi suurusest. nii et see idee, mille teie olete siin välja käinud, on täiesti vastuvõetamatu. kompromissettepanekus kui ka esialgses ettepanekus on ju näha, et kui jagatakse parlamendisaadikute kohti, siis tuleb ikkagi tagada see kurikuulus viieprotsendiline lävend, see on täiesti õige lähenemisviis. kui ühes konkreetses piirkonnas on teatud inimesi eh, üle viie protsendi, siis peavad nad olema esindatud kui me räägime ka Euroopa Parlamendist, siis see lävend on hoopis kõrgem, kaheksa protsenti või kümme protsenti või teinekord isegi kuusteist. ma tean, mismoodi süsteem töötab Euroopa Nõukogus, aga ilmselt on siin ka samamoodi, kui eh, Türgi pani paika sellise kümneprotsendilise lävendi, siis kõik ütlesid, et see on täiesti vastuvõetamatu esindusdemokraatias, et see lävend oleks nii kõrge aga siin äh, meie endi parlamentides teinekord on tegemist lävenditega, mis on lausa kuusteist protsenti. nii et minu arvates ettepanek on seadnud liiga suured piirangud, sest et ei võeta arvesse äh, seda, mis toimub nõukogus ja seega ma ei saa kaasa minna härra Tafi ettepanekuga, aitäh palun, härra Tarkovski, härra As-. teen väga lühidalt. Andrew, kuidas äh, sa nüüd oled hakkama saanud selle probleemiga, et kui sama inimene on mõlemas hääletusnimekirjas, äh, me oleme selle, seda küll arutanud, muudatusettepanekutega me välja ei ole tulnud, aga kui me ei taha, et piiriüleseid hääletusnimekirju ka hallataks piiriüleselt, siis tekib probleem, et inimene võib olla nii riigi kui ka piiriüleses hääletusnimekirjas tahaksin seda lihtsalt sulle meelde tuletada, nii et kui me nüüd ütleme, et ainult, et üks inimene saab ainult kandideerida ühes nimekirjas, näiteks piiriüleses hääletusnimekirjas, siis äh, kui me praktiliselt asja vaatame, siis on väga keeruline veeta, veenda parlamendiliikmeid, et nad kandideeriksid vaid piiriüleses hääletusnimekirjas. kui me aga lubame nimekirjades, mõlemas nimekirjas inimesele osaleda, siis võib juhtuda, et seda tehakse vastavalt äh, siseriiklikele eelistustele. ja võib-olla siis see on ka nende huvides, sellepärast et neil on suuremad šansid, et nad Euroopa Parlamendi valitakse, kui nad on mõlemas nimekirjas kui me rääkisime, rääkisime matemaatilistest valemitest, siis äh, nägime, et just nimelt nii mõeldaksegi ja selles ei ole midagi veidrat, nii et kas äh, sul on mingisuguseid mõtteid selle osas ja mida sa välja pakud? Honorevole Brons. lugupeetud härra Brons. Yes, uh, <clears throat> the creation of the... suur aitäh. Euroopa Liidu ülene valimisringkond, millest valitakse kakskümmend viis parlamendi liiget, tegelikult jääb valijate tähelepanust täiesti kõrvale ja kindlasti osalemine valimistel langeb uskumatult madalamale, võib-olla siis hiljem tõuseb, ma ei oska öelda. räägitakse sellest ka, et siin peaks tagama soolise võrdsuse piiriülestes hääletusnimekirjades. ma ei oska öelda, kas see valimistulemusi tegelikult positiivselt mõjutab, selleks et oleks võrdselt naisi ja mehi valimisnimekirjades, see on muidugi väga positiivne. aga kui me vaatame, kui palju naisi tegelikult siin osaleb, siis see näitab enam-vähem ka seda, kui palju naisi osaleb poliitikas liikmesriikides siin üritatakse ette kirjutada seda, kuidas valijad peavad oma valikuid teostama, sest et kui tagada naiste ja meeste vaheline võrdsus nimekirjades, siis äh, on ju, pole ju inimesel enam päris otsustusõigust. ja minu arvates on siin tegemist liigse sekkumisega. erakonnad ise peaksid ikkagi otsustama seda, kes peab neid valimistel esindama ja kes mitte ma lugesin läbi lõike kaks härra Tafi raportis, tegin seda väga tähelepanelikult ja ma loodan, et ma ei ole sellest valesti aru saanud. siin on kirjas, et hääled antakse kas erakonna äh, valimisnimekirjale või individuaalsetele kandidaatidele, kes on valimisnimekirjas. ja see tähendab, et äh, valija saab valida suletud nimekirjade vahel, näiteks kui mina olen valija, siis äh, võtan selle nimekirja, mis mulle meeldib või võtan selle kandidaadi, kes mulle meeldib ja kui ma olen laisk, siis ma võtan terve nimekirja. loomulikult see kõik on väga tore, sest et see võimaldab valijatel jaguneda Äh, veidi intelligentsemateks ning vähem intelligentsemateks inimesteks ja võib-olla järgnevatel valimistel on neil võimalus ka ise karjääriredelil nii-öelda ühest äh, nimekirjast teise ronida. ja see võimaldab valijatel ise otsustada, et kui intelligentsed nad siis tegelikult on, aga me ei tohiks eeldada seda, et kui me julgustame valijaid teostama oma öö, isiklikku valikut, et siis see tagab suurema võrdsuse naiste ja meeste vahel, sest et see eeldaks ju, et valijad on sama pühendunud võrdõiguslikkuse küsimusele kui Euroopa Parlament, suur aitäh! suur aitäh! nüüd on sõna härra Villanderil suur tänu, härra esimees. minu arvates arutelu, mida oleme täna siin pidanud, näitab, et me räägime korraga liiga paljudest asjadest, näiteks naiste küsimus loomulikult see on oluline, aga samas ju näeme, et kahekümne viies liikmesriigis on rahvusparlamentides vähem naisi kui Euroopa Parlamendis, Hispaanias on seal neid sama palju ja Maltas rohkem. ja seda loomulikult väga erinevatel põhjustel, mida me siin ka kuulnud olen nii et isiklikult ma arvan, et need kakskümmend viis lisa parlamendi liiget kes arvatakse maha siis selleks seitsmesaja viiekümne ühest ei tohiks äh, põhjustada siin suuri probleeme liikmesriikides, nii et ei tohi äh, võtta neid äh, kahtekümmet viite parlamendiliiget seitsmesaja viiekümne ühest ära, nagu härra Efner on öelnud, seetõttu peaks ju ka parandama aluslepingut. minu dokumentides on siin kirjas seitsesada viiskümmend, siin on läinud väike viga sisse, nii et vabandust selle pärast. parlament on alati öelnud, et hoolimata sellest, kui paljud riigid veel liituvad, meie soovime, et liikmeid oleks seitsesada, aga nõukogu oli see, kes pani need viiskümmend üks juurde. ja minu meelest kaugemale küll enam ei saa minna. muudatusettepanekud, mis ma esitasin, tegelevad äh, selle rahvaarvu küsimusega ja erinevalt äh, kolleeg äh, Hefnerist tõin ma siin välja liidu elanikkonna mõiste. käesoleva aasta lõpuks äh, peaks olema teada ka järgmiste valimiste kuupäev, me hakkame siin varsti panema paika ju ka kahe tuhande neljateistkümnenda aasta töökalendrit. ja nüüd muudatusettepanek üheksakümmend kolm. valimisperioodi äh, lõpus oli äh, täheldatav, et äh, osad äh, volinikud panid ameti maha, kandideerisid äh, parlamenti kohati edukalt, siis kohati nad läksid tagasi komisjoni. ühesõnaga, me peaksime volinikel ja regioonide komitee ja majanduse sotsiaalkomitee juhtidel kandideerimise ära keelama me teeme iseendale teene, kui Euroopa valimised äh, tõesti toimuvad äh, õiglaselt ja meil on vaja tulevikku suunatud lahendust. osalised äh, te olete seda oma raportis ka teinud, aga tuleb veel edasi liikuda immuniteetide küsimuses, muudatusettepanek sada kaheksa on see passiivse valimisõiguse kõrvalmõjuna võib osades liikmesriikides tekkida tsiviilõiguslikke äh, probleeme. kolleegid Tapia Le Pen on sellele tähelepanu juhtinud, siin ei ole tegemist äh, ka parteide sisese probleemiga. nüüd asja tuumiku juurde. Öeldi täiesti õigusega, et et äh, meil on vaja juriidiliselt kindlat lahendust, aga meil on vaja poliitiliselt vastuvõetavat lahendust ka. ja põhimõtteliselt need praegused lahendused äh, on sellised, et äh, poliitikud või poliitikateadlased võivad põhimõtteliselt enesetapu teha, sellepärast et keegi ei suuda kodanikele neid valemeid lahti seletada minu arvates peaks meil olema selline lahendus, mida me saame seitsmeteistaastasele kooliõpilasele lihtsate sõnadega seletada ja mida tema oskab äh, omaealistele koolis edasi seletada. muidu me kaugeneme järjest enam rahvast. mul on ka ettepanek omalt poolt austades äh, kolleeg Rangelit ja teisi kolleege, tahan ma siiski öelda, et äh, härra Tahv äh, juhtis õigusega tähelepanu Saksamaa konstitutsioonikohtule, meil on üheksakümmend kuus saadiku kohta ja proportsionaalne lahendus tähendaks, et Saksamaal oleks sada kolmkümmend saadikut ja ka Inglismaa, Prantsusmaa, Itaalia saaksid üle saja saadiku, ehk siis praegu juba on tehtud ju korrektuur väikeste riikide kasuks. nii et me ei räägi väikeste halvast kohtlemisest, vaid me räägime äh, juriidiliselt äh, kindlast lahendusest, mis lähtub äh, degressiivsest proportsionaalsusest. enne kui minust sai jurist ja advokaat, tahtsin siin ma saada matemaatikaõpetajaks ja tahaksin kõrvaldada siin mõned äh, ebakõlad. ei ole sellist valemit, mis lähtuks degressiivsest proportsionaalsusest ja annaks äh, kohtade jaotuse täiesti õiglaselt. matemaatiline tõenäosus näitab, et äh, degressiivne proportsionaalsus äh, kannatab. ja väiksemad riigid lihtsalt saavad väiksema rahvaarvuga saata rohkem saadikuid proportsionaalselt, sellest ei saa üle ega ümber me peaksime vältima siin corrigee la fortune'i, me peaksime lähtuma olemasolevatest süsteemidest. ettepanek, äh, mille mina välja pakkusin, see oli juba Lamassuuri Severini raportiga ka arutlusel siin kojas. me ei soovi sellist äh, nagu olukorda nagu nõukogus, et äh, üks mees, üks hääl et, et äh, kuus kohta saavad kõik ja siis ülejäänud jagatakse tondi süsteemist äh, lähtuvalt ja kui saavutatakse üheksakümne piir, siis äh, see saab ülempiiriks ja kohad jaotatakse ära teiste liikmesriikide vahel ja ainult neljal juhul toob see teise tulemuse, kui TAFi valemi puhul Portugal saaks ühe koha juurde, Portugal saaks ühe juurde, Prantsusmaa, Hispaania on senises süsteemis niigi väga hästi esindatud ja härra Hefner, väga detailne valem äh, toob valem või hiljem sisse vigu ja siis tuleb lisakriteeriume hakata juurde tooma. mina olen selle poolt, et meil oleks äh, kuus pluss äh, tont, siis me saavutame põhimõtteliselt selle, mida üritatakse saavutada praegu kõige keerulisemate valemitega ja erinevus on selles, et äh, kui kuuesajast äh, tuleb valida kaheksateist, siis äh, tont toob kaasa suured korrektuurid, aga kui meil on siin seitsesada viiskümmend saadikut, siis on erinevused äh, minimaalsed ja kõik süsteemid põhimõtteliselt liiguvad ühes äh, suunas. nii et ükskõik, kas me räägime siin Lux Habersist või Nimelayerist, Tont äh, põhimõtteliselt mõjutab ju siin meil kõiki komisjone tegemist on tõesti väga austatud äh, lähenemisega ning ma ei näe siin probleeme, tänan. Um vabandust, ja kui me selle põhimõtte paika paneme, härra Tahv, äh, siis äh, me suudame vältida suurt muutust. me paneme siin paika põhimõte aastaks kaks tuhat üheksateist, kaks tuhat neliteist kompromiss ja siis äh, kaks tuhat üheksateist, äh, kui meil on äh, kakskümmend seitse, kakskümmend kaheksa, kakskümmend üheksa riiki, siis lähtume sellest uuest valemist nii et äh, selle aasta lõpus peab olema tegelikult meil teada ka valijate arv. kolm aastat enne valimisi peab see olema teada. enne kahe tuhande kaheteistkümnendat aastat äh, tuleb meil äh, arvutada välja sellest lähtuvalt ka kohtade arv täna. suur aitäh, nüüd palun härra Sondergaard Eh... suur tänu, härra esimees et asi oleks veidi täpsem, siis räägin inglise keeles. kuigi ma väga rõõmustan selle üle, et eh, mul on siin tõlge olemas. aga tegelikult küsimus on hoopis lihtsam, kui seda siin matemaatiliselt esitatakse. Cambridge'i professoritel on täiesti õigus äh, aga see, mis ülesande me neile andsime, oli vale. vastus küsimusele on väga lihtne. Nemad pakkusid meile lineaarset proportsionaalsust ehk siis lihtsat proportsionaalsust. alguses võiks see olla meile vastuvõetav, miks ka mitte. aga tegelikult see kahaneva proportsionaalsuse termin tähendab mittelineaarset proportsionaalsust ja see on ju iseenesest väga lihtne. see ei tähenda mitte ainult seda, et antakse kuus parlamendisaadiku kohta neile, kel, kes muidu saaksid vaid, ei saaks üldse kohti. see tähendab, et väiksematesse riikidesse suhtutakse siin kõige soodsamalt, keskmise suuru-, suurusega riikidesse äh, veidi äh, soodsamalt ja siis kõige suurematesse riikidesse kõige vähem soodsalt nii-öelda. nii et see on mittelineaarne. ja härra Hefner seda ka selgitas. lineaarne lähenemine tähendab seda, et kui kuskilt kuus maha võeta, maha võtta, siis võetakse kõigilt kuus maha. loomulikult lähenemisi on palju, kas siin parapoolil põhinev või, või nii edasi, aga milles siin see mõte seisneb? ma ei tea, mina läbirääkimistel ei osalenud äh, härra Lamassuuri ja Severiniga, ma ei oska öelda, mis neil peas toimus aga tulemused on siin tabelis kirjas ja see on mittelineaarne. inimesed tegid seda täiesti intuitiivselt. aga nüüd annate te professoritele täiesti vale ülesande. miks? sellepärast, et nemad lähenesid kohalikust vaatenurgast kui tegemist on kahe riigiga, kes on, kus on peaaegu sama palju elanikke ja antakse üks lisaparlamendisaadiku koht äh, sellele liikmesriigile, kus on veidi rohkem inimesi, siis tekib selline kohalikul tasemel äh, parlamendisaadiku kohtade lahknevus, aga sellest ei ole mitte midagi, see on mingi kohalik probleem. matemaatikud ohverdasid siin äh, üldise mittelineaarsuse põhimõtte, selles seisneb äh, küsimus. kõik, kellel on mingisugunegi matemaatika taust, saavad kohe sellest aru. aga väga tihti juhtub, et äh, headele matemaatikutele antakse halvad juhised ja räägin omaenda kogemustest, sest et kakskümmend aastat tagasi äh, rääg-, äh, tegelesin matemaatika kasutamisega bioloogias, meditsiinis ja teistes valdkondades. küsimus seisneb alati selles, et kuidas anda inimeste äh, mõtted edasi matemaatikutele. nii et selles seisneb kogu küsimus. nii et mis siis nüüd saab, kui te nüüd ütlete, et me, me loobume kahaneva proportsionaalsuse põhimõttest ja kohtlema kõiki liikmesriike lineaarse proportsionaalsusega, mis siis tähendab, et äh, kõige suurematelt ja väiksematelt riikidelt võetakse kõige rohkem kohti ära, see oli kirjas ka Lissaboni aluslepingus. mina poliitikuna seisan hea ikkagi oma kodumaa eest ja selgitan teile, et te öö, äh, kaldute kõrvale Lissaboni lepingu vaimust nii et selles seisneb see põhiline point. ja lõpetuseks, tegemist on kompromissidega, teate ju, et ähm, tema või siit Leedust ju eksporditi Poola kuningast Poola. kohale on jõudnud ka härra volinik Šefčovitš vabandan, kui kõigepealt annan sõna veel paarile kolleegile, lõpetame kõigepealt äh, arutelu valimisreformi osas ja nüüd annaksin sõna härra Tahvile selleks, et ta vastaks väga paljudele sõnavõttudele, palun. That... aitäh, ma eeldan, et härra Šefčovitši samuti see teema huvitab tegemist on väga suure ja olulise poliitilise teemaga ka komisjoni jaoks. Neil on õigus, kes ütlesid, et matemaatilise valemi leidmine saadikukohtade jagamiseks parlamendis ei taga ei äh, vasta ilmtingimata sellele, kuidas riigid on esindatud nõukogus, see on täiesti õige, aga see jääb meie mandaadist väljapoole. ma loodan, et vähemasti nüüd Lissaboni leping lahendas selle nõukogu äh, kohtade küsimuse vähemasti lähitulevikuks. küll aga ei lahendanud Lissaboni leping valimisreformi probleemi või parlamendi moodustamise probleemi. üritame parlamendi moodustamist lihtsustada ja suurendada oma legitiimsust rahva hulgas ja raport just nimelt sellise eesmärgi poole püüdlebki. loomulikult need, kes ütlesid, et täiusliku matemaatikal põhinevat süsteemi ei ole, neil on õigus, aga me pidime olema nii teaduslikud kui vähegi võimalik. ja üritasime äh, neutraliseerida süsteemi selleks, et äh, see ei oleks äh, partisanipoliit- või parteipoliitiline. me leppisime komisjonis kokku ju ka juhistes, mis anti matemaatikutele. ja need juhised nüüd küll ei olnud välja valitud kuidagi erapoolikult. ja nende üle ei otsustanud ka Äh, need inimesed täiesti iseseisvalt, kes läksid Cambridge'i. meil on ikkagi siin ka teatud akadeemiline taust olemas. ja ma ei, kuidagi ei nõustu Paulo Rangeli süüdistustega selles osas, et äh, Cambridge'i professorid või inimesed, kes Cambridge'i professoritega rääkisid, valiti kuidagi äh, erapoolikult. siin on ikkagi ka akadeemiline äh, usaldusväärsus, mida tuleb kaitsta. peame esitama endale ühe väga põhimõttelise küsimuse, nimelt kas me üritame nüüd parlamendi koosseisuga midagi peale hakata vastavalt sellele, mis on aluslepingus kirjas või kas me ütleme, et see, et me ei ole poliitiliselt võimelised kokkuleppele jõudma ja jätame kõik nõukogu otsustada, nagu me oleme teinud ka minevikus. teate väga hästi, mida mina sellest küsimusest arvan ja jätkan äh, selle ideega, et me peaksime leppima kokku matemaatilise valemi osas. loomulikult peame kaaluma ka teisi ettepanekuid, aga ühtlasi tahaksin, et äh, vastaspool selgitaks väga selgelt oma alternatiivseid süsteeme või lahendusi. edasi suletud või poolavatud valimisnimekirjad, mis toimiksid eelishääletussüsteemi alusel, mõlemad pooled peaksid selles osas võtma mõistliku lähenemise ja mina arvan ikkagi, et äh, tuleks kodanikele anda see otsustusõigus äh, selles osas, kas nad tahavad äh, valimisnimekirja täielikult kinnitada nii-öelda nagu plokina või kas nad tahavad valida eraldi kandidaate tegemist on ju sellise eksperimendiga, Äh, piiriüleste valimisnimekirjade osas ma saan aru seda, et on vaja tugevaid äh, jõulisi poliitilisi erakondi loomulikult, aga tegelikult äh, juba siis, kui me alustasime seda protsessi, mis võimaldaksid äh, Euroopa Liidu erakondadel kasvada ning äh, suurendada oma usa-, ähm, oma usaldusväärsust ning ühtlasi saada ka suuremaid kogemusi, kindlasti ka kõik äh, kunagi toimub, aga nüüd kõige alguses, kui tegemist on sellise esimese katsega, siis peaksime jääma ettevaatlikuks, kui me tahame neile kohe algusest peale liiga palju võimu kätte anda siin viidati ka sellele, et kas me lubame kandidaatidel kandideerida nii piiriülestes nimekirjades kui ka siseriiklikes valimisnimekirjades. vastavalt praegusele ettepanekule jah, me seda võimaldame, sest et see kindlasti oleks lisastiimuliks inimestele osaleda ka piiriülestes valimisnimekirjades ma näen, et äh, mõnedes liikmesriikides see selline kahekordne kandideerimine on täiesti ennekuulmatu. nii et selles osas peame siis otsuse vastu võtma ja ilmselt hääletusel ei ole ühtegi muudatusettepanekut, mis muudaks minu ettepanekut selles konkreetses teemas, see on päris põnev, sest et ma oleksin eeldanud, et inimesed siiski oleks kaalunud muudatusettepaneku esitamist. härra Pronsi arvates see eksperiment tegelikult ei tööta ja et valimis, või valimistel osalemine osutub väga madalaks, mina selles nii veendunud ei ole on tegelikult suuri pingeid erinevate poliitiliste erakondade vahel ju äh, liikmesriikides ja nad ei ole suutnud hakkama saada suurte Euroopa Liidu üleste teemadega ja tegelikult on suureks pettumuseks see, et Euroopa Parlamendi valimised on nii ähm, äh, liikmesriikide poliitikaga seotud äh, ja kui nüüd on meil ikkagi piisavalt Euroopa Liidu valijaid, kes tahavad äh, nii-öelda föderaalseid äh, erakondi, mis tegeleksid ka föderaalsete mm, sotsiaalmajanduslike küsimustega, nii-öelda siis Euroopa Liidu üleste küsimustega. ma loodan, et siis aeg näitab, kellel õigus on tõstatati veel mitmeid väga õigeid küsimusi. Äh, suur aitäh härra Villandile, kes äh, selgitas täpsemalt oma muudatusettepanekuid. loomulikult äh, analüüsin ka neid väga tähelepanelikult ja nagu ma ütlesin, siis korraldan koosoleku variraportööridega ja kõikide teistega, kes tahavad seal osaleda ja seda järgmisel nädalal teisipäeval. ma loodan, et me saame korraldada ka eri äh, või erakorralise komisjoni koosoleku seitsmendal aprillil Strasbourgis, et seda teemat edasi arutada, aitäh! suur tänu teile, härra Tahv! suur aitäh tehtud töö eest, tegemist on tõesti väga keerulise teemaga, mille osas konsensuseni jõuda. juba rahvusparlamentides on see raske, nii et kujutage ette, mis siis siin toimub. peamine raskus seisneb selles, et Euroopa parlamendis kohtuvad kaks erinevat tendentsi, mis alati kirjeldavad ju kõiki Euroopa integratsiooniprotsesse ühelt poolt säilitada valitsuste vaheline aspekt ja teiselt poolt siis suurem Euroopa integratsioon. me, me ei oska öelda, kas seda on võimalik lahendada siin parlamendis, mis peaks ju peegeldama ju proportsionaalselt seda, mis toimub liikmesriikides, aga samas tahame me esindada ka oma liikmesriike ja see liikmesriigid on esindatud ju nõukogus. nii et kuidas nüüd äh, leida see kuldne kesktee nende kahe lähenemise vahel ja see, millest rääkis härra Villand, on väga õige. nimelt, et äh, väiksed liikmesriigid peavad olema äh, esindatud suurema arvu parlamendisaadikutega, mis tähendab, et suuremad riigid peavad ohverdama mõned oma saadikukohad sest et äh, muidu võib-olla on mõned riigid liiga suures eelises positsioonis ja see võib-olla läheb meie põhimõtetega vastuollu. igal juhul suur aitäh, härra Tahv, siin on kohal ka härra volinik Šefčovitš ja me peame üheskoos rääkima päevakorrapunktidest üksteist ja kaksteist, mis räägib volinikukandidaatide kuulamist käsitlevast määrusest ja öö, selle küsimusega tegeles samuti härra Tahv ja teiseks küsimuseks siis doktoreeritud dialoog Euroopa Komisjoniga. alustame volinikukandidaatide teemast. me oleme raporti projektist juba rääkinud ja kolmekümnendal novembril rääkisime ka muudatusettepanekutest võttes arvesse meie raamkokkulepet, siis AFCO komisjon peab konsulteerima Euroopa Komisjoniga selleks, et seda määrust muuta ja just nimelt selleks ongi siia kohale tulnud äh, härra volinik Šefčovitš, kellele annan kohe sõna, et ta annaks meile oma peamistest mõtetest teada. Uh, ma tean, et te olete mind pidanud hirmus palju täna hommikul kuulama, aga tahaksin siin tutvustada ettepanekuid ja neid muudatusi, mis ma olen teinud, enne kui volinik äh, räägib tema lahkel loal. ja tema ei ole mind kogu hommiku pidanud kuulama. raamkokkulepe näeb ette et komisjon ja parlament peavad jõudma kokkuleppele volinikukandidaatide kuulamise menetluse üle. me mitte ainult ei konsulteeri komisjoniga, vaid me peame jõudma kokkuleppele komisjoniga. minu esialgne ettepanek sisaldas uuendusena seda, et äh, komisjoni valitud president äh, tuleks parlamenti ja selgitaks voliniku portfellide jagamist see osa minu arvates on olnud puudu varasematel kordadel heakskiidu äh, menetluses. parlament tihtipeale ei ole täpselt aru saanud presidendi otsustest, mis puudutab portfellide jagamist me peaksime olema parlamendis ise ka uurivamad, aga ma usun, et äh, volinikukandidaatide kuulamisprotsess äh, muutus seetõttu problemaatilisemaks meil ei olnud võimalik äh, rääkida president Barrosoga tema otsusest ähm, volinike kolleegiumi koosseisu osas. nii et mina tegin ettepaneku, et äh, valitud komisjoni president tuleks ja annaks meile aru komisjoni moodustamisest volinike es-, vabandust, äh, fraktsioonide esimeestele ja komisjonide esimeestele. komisjoni president on mulle öelnud, et kui ta peab äh, selgitama parlamendile oma kriitilisi otsuseid seoses nende ametikohtadega, siis tal oleks äh, kohustus teha sama ka nõukogule. ma saan aru et tegemist on väga olulise osaga valitud presidendi võimust, kui parlament äh, õõnestaks valitud presidendi rolli siis see oleks viga. nii et ma võtsin tagasi muudatusettepaneku number üks ja selle asemel tahaksin lisada resolutsiooni mitte menetluse reeglitesse, et olen selle teile ka laiali jaganud, ühesõnaga, et äh, parlamendi president võib kutsuda komisjoni, presidendi, parlamenti informeerima volinikuportfellide jagamise kohta. ma loodan, et volinik Šefkovitš kinnitab meile, et see sõnastus sobib president Barrosole ja tema järeltulijatele. see on kõik, mida ma tahan äh, praegu öelda ja kuulan huviga, mis ta on öelda volinikul. suur tänu, härra Tahv. enne kui ma annan sõna volinikule, tahaksin omalt poolt välja pakkuda et volinik käsitleks päevakorrapunkte üksteist ja kaksteist koos, sellepärast et põhimõtteliselt on tegemist äh, sama asjaga, struktureeritud dialoog on meie jaoks äh, ka väga oluline. loomulikult ähm, on see võib-olla vähem tähtis, sest meil ei ole õigusloome äh, algatusõigust, aga me siiski võiksime neid äh, küsimusi käsitleda koos, nii säästame ka aega. härra esimees, jah, üritan mõlemat asja koos käsitleda, mis on omavahel ka tugevalt seotud. kõigepealt ma tahaksin tänada komisjoni mind siia kutsumast, et saab käsitleda teemat, äh, mis on põhjaliku analüüsi leidnud härra Tahvi raportis. teemaks siis volinikukandidaatide kuulamist käsitleva määruse muutmine. tänan kolleeg Tahvi põhjaliku töö eest äh, selle raportiga ja suur tänu põhjalike kuulamiste eest, enne kui käesolev komisjon asus ametisse. nagu ma juba ütlesin, siis äh, enamike soovitustega on volinik väga rahul ja me parandame käesolevaga kuulamiste kvaliteeti võrreldes äh, varasemaga. tervitan ka seda suulist muudatusettepanekut, äh, mille härra Tahv tegi praegu siin komisjonis. usun, et äh, selle uue sõnastusega me kõrvaldame selle institutsionaalse probleemi, mis komisjonil oli algse ettepanekuga. sellegipoolest äh, ma arvan, et äh, siin läheb äh, natukene tasakaalust välja institutsioonide vaheline tasakaal ja pädevuse jaotamine, nii et komisjon toetab täielikult härra Tafi äh, suulist muudatusettepanekut, äh, sellepärast et see arvestab äh, praegust institutsioonide vahelist äh, tasakaalu, see arvestab Lissaboni lepingut ja ta üritab parandada ka läbipaistvust ehk et parlament saaks aru, miks komisjoni president on jaganud portfellid just äh, selliselt ja miks ta arvab, et äh, just need konkreetsed isikud äh, peaksid saama mingi konkreetse portfelli. ma usun, et me tõstame sellega kogu protsessi läbipaistvust parlament saab paremini aru, kuidas ja miks on jagatud komisjoni portfellid. mis puudutab äh, nüüd äh, muid äh, detaile härra Tafi raportis, siis mul on hea meel, et me saame seda teemat arutada. raamkokkuleppes me ju leppisime ka vastavalt kokku, nii et on hea, et me saame arutada neid küsimusi, mis komisjoniga tugevalt äh, puudutavad. on hea, kui reeglid on äh, läbipaistvad ja selged, nii et äh, ma tervitan seda trendi, mida härra Tahv pakub oma raportis välja, kutsudes üles selgete horisontaalsete reeglite paikapanemist äh, kuulamiste läbiviimiseks. viimane kord me pidime natukene improviseerima, poliitikas on improviseerimist täielikult vältida väga raske, aga mida selgemad ja mida horisontaalsemad reeglid on, seda läbipaistvam on ka kogu protsess. seetõttu me tervitame seda, et äh, saavutataks võimalikult äh, palju edu reeglite horisontaalse rakendamisega, eriti kui me räägime kuulamiste struktuurist, äh, hindamisest ja vähesed aspektid võiksid jääda siis ka konkreetsete komisjonide äh, otsustamispädevusse. kui nüüd rääkida kommentaaridest konkreetselt, siis väga hea oleks äh, reegel, mis näeb ette selle, et kõik kuulamised äh, toimuvad samas äh, ajavahemikus. kõiki äh, volinikukandidaate tuleks kõikides parlamendikomisjonides kohelda võrdselt. edasi, igal volinikukandidaadil peaks olema võimalus äh, saada sõna kuulamise alguses, et äh, tuua välja oma prioriteedid ja arvamused, enne kui tõeline arutelu ehk siis äh, küsimused ja vastused algavad. me peaksime vaatama üle veel selle aspekti, et kui pikk see sissejuhatus võiks olla me alustasime kahekümne minutiga, siis see lühendati kümnele minutile. komisjon on arvamusel, et ei ole lihtne rääkida kõikidest prioriteetidest kümne minuti jooksul, aga me saame aru, et see on teie otsus, me austame seda, aga sellegipoolest äh, ma paluksin kaaluda kas kümme minutit äh, on ikka optimaalne aeg, arvestades seda, et kuulamine kestab keskmiselt äh, kolm tundi? nüüd äh, muud menetluslikud aspektid kuulamistel. Te teate, et kõik algab küsimustega, nii et oleks hea, kui äh, volinikukandidaadid äh, saaksid äh, kommenteerida komisjoni äh, prioriteete, kui need langevad kokku tema portfelliga. et meil oleks selgem, läbipaistvam protsess ja et oleks võimalik paremini horisontaalselt kuulamisi tagantjärge hinnata, siis mõlemale poolele tuleks kasuks, kui küsimused äh, kategoriseeritaks. nii palju siis äh, kuulamise ettevalmistamisest ja küsimustest, nüüd äh, kuulamisjärgne hindamine. siin on tehtud äh, ettepanek et hindamisdokumentide koostamise tähtaeg on kakskümmend neli tundi, see tooks endaga kaasa vajalikul määral läbipaistvust ja samuti tagaks selle, et äh, dokumendid on otseselt seotud äh, toimunud kuulamisega ja ma usun, et te kõik teate, mida ma selle all mõtlen. komisjon tervitab, et oleksid selged ja läbipaistvad äh, reeglid kõikidel kuulamistel viimane kord meil oli kolm erinevat menetlust, komisjonid ise otsustasid, kuidas kuulamisi läbi viia. meil võiks olla aga mingisugune tavaline menetlus, mis oleks juba ette teada ja see kindlasti muudaks kogu protsessi selgemaks mis äh, puudutab härra Tavi suulist muudatusettepanekut, siis seda ma juba mainisin. kui lubate, siis ma palun komisjonil toetada seda muudatusettepanekut sellepärast, et see juhib äh, tähelepanu tõesti institutsionaalsetele keerulistele punktidele. Andrew Duff äh, meie arvates järgib siin äh, korralikult Euroopa õigust, samas äh, tõstes läbipaistvust ja parandades äh, kogu protsessi arusaadavust. nii et palun seda toetada, sest tegemist oli väga hea ettepanekuga. mis puudutab veel raporti lisaelemente, siis härra Tahv pakkus välja, et kui toimub äh, komisjoni ametisse õnnistamine, siis äh, nõukogu peaks esindama president. loomulikult me oleme selles küsimuses äh, neutraalsed, me saame aru praktilistest aspektidest ja tõesti väga keeruline on saada kogu nõukogu kokku osalema sellel tseremoonial, nagu ka varasemad kogemused on näidanud ja tõesti tuleks kutsuda nõukogu president. siinkohal tahaksingi lõpetada tahaksin tänada härra Taffi tema raporti eest, nagu te nägite, siis on äh, minimaalsed äh, eriarvamused, komisjon on üldiselt äh, raportiga väga nõus. raportöör on näidanud, et parlament ja komisjon õpivad varasematest äh, kogemustest, komisjon on väga tänulik äh, parlamendile tehtud töö eest. härra esimees, tahaksin nüüd äh, jätkata lisakommentaaridega, mis puudutavad struktureeritud dialoogi lähtuvalt meie institutsioonide vahelisest koostööst. siinkohal tahaksin väljendada komisjoni äh, rahulolu raamkokkuleppe rakendamise üle seni. kui me rääkisime olukorrast paar kuud tagasi, siis oli veel mõningaid pingeid, kõhklusi ja nõukogul olid omad reservatsioonid, aga nüüd, kus meil on raamkokkulepe paigas, võime me tulemusega päris rahul olla meil oli elav arutelu sel teemal komisjonide esimeestega ja teema natukene kaldus äh, välja toodud probleemidest äh, kõrvale. ehk siis äh, kaldus kõrvale raamkokkuleppe sõlmimisaegsetest probleemidest ja arutelu juhtis rohkem tähelepanu uutele probleemidele ja nendega tegeletakse äh, nii et mõlemad pooled oleksid äh, rahul. üheks näiteks on äh, salastatud äh, info käsitlemine parlamendi ja komisjoni vahel. me peaksime parlamendi tõstma kõrgematele tasemetele rahvusvaheliste standardite järgi, niimoodi, et oleks võimalik ka vastavat infot probleemideta lahendada ja ma usun, et me selle saavutame ja koostöö parlamendiga selles küsimuses edeneb hästi. teine teema, mille osas ma tahaksin tänada esimees Kassiinit, see on äh, läbipaistvusregister parlamendi läbirääkimiste meeskond andis omalt poolt tugeva panuse, et leida lahendus keerulistele küsimustele. me alguses äh, tahtsime koostada ju lobitöö tegijate registri ja kuidas nüüd äh, sellest teha läbipaistvusregister, nii et oleksid äh, kaasatud ka teised poliitilise töö tegijad Brüsselis, kes ei ole lobistid, aga siiski ka tegelevad äh, poliitilise mõjutamisega. ma usun, et läbipaistvusregister muudab äh, täielikult äh, seda, kuidas suhtutakse läbipaistvusesse Brüsselis. kõik üksused, mis üritavad olla aktiivsed poliitilises arutelus Euroopa küsimustes, peavad registreeruma läbipaistval viisil. me teeme nüüd omavahel koostööd, äh, kaasamaks ka nõukogu, ma olen suhteliselt optimistlik, et me saavutame selle eesmärgi. see oleks oluline poliitiline signaal, kui kolm institutsiooni sooviksid, suudaksid selles küsimuses kokku leppida, see kindlasti äh, tõstaks äh, läbipaistvus ja viimane punkt, millest me rääkisime süviti viimasel täiskogul, oli lepingu muutmine. rääkisime sellest, kuidas sisestada uus element Euroopa stabiilsusmehhanism olemasolevatesse struktuuridesse annan teile teada, et äh, erinevatel liikmesriikidel on väga nõudlikud äh, positsioonid, alguses olid need ka erinevad ja nüüd, kui meil saab olema reedel Eurotsooni kohtumine, siis on selge, et on võimalik äh, tagada sidusus äh, stabiilsusmehhanismi ja Euroopa majandusjuhtimise vahel. me säilitame kõik Euroopa Liidu pädevused ja me oleme suutnud äh, säilitada ka komisjoni keskse rolli selles äh, uues struktuuris, nii et meil oleks parem Euroopa majandusjuhtimine ja parem Euroopa esindatus äh, nendes küsimustes komisjon ja parlament on siinkohal teinud äh, väga head äh, korrektset koostööd ja meil õnnestus suunata arutelu äh, selles suunas, et koostöö alused oleksid väga täpselt paika pandud. ja veel kommentaarid komisjoni tööprogrammi kohta seni on ähm, dialoog ähm, volinike ja vastavate komisjonide vahel olnud äh, väga hea, me ei keskendu ainult äh, eelolevale aastale, vaid üritame seletama teile ja laiemale avalikkusele ka seda, et äh, millised plaanid on komisjonil ülejärgmiseks aastaks ja ka ajaks pärast uusi valimisi. nii et äh, komisjoni töö etteennustatavus on tõusnud. me ootame, et säiliks ja areneks äh, struktureeritud äh, dialoog volinike ja komisjonide vahel. kevadel toimub kohtumine komisjoni kolleegiumi ja komisjonide esimeeste vahel. me räägime seal komisjoni tööprogrammist aastaks äh, kaks tuhat kaksteist äh, ja seda tööprogrammi esitleb äh, president parlamendile käesoleva aasta septembrikuus. mis puudutab siis aastat kaks tuhat kaksteist, siis äh, suur osa tööst äh, keskendub sellele, kuidas me seitsmest peaalgatusest jõuda konkreetsete sammudeni, kuidas täita aastaks kaks tuhat kakskümmend äh, võetud eesmärgid. me räägime uuest majandusjuhtimisest, me räägime tugevamast majanduskoordineerimisest ja tugevamatest soovitustest, mis tuleksid Euroopa Liidu tasandilt liikmesriikidele majandusjuhtimise valdkonnas. loomulikult äh, me pakume välja ka uued ambitsioonikad meetmed, mis on seotud Stockholmi programmiga ja teiste valdkondadega, mis on põhiliselt äh, seotud äh, ühtse turu tõhusamaks muutmisega härra esimees, ma juba läksin ajast äh, üle, ma tean, kui vähe aega komisjonides on, nii et äh, käesolevaga ma lõpetan ja vastan hea meelega küsimustele. suur aitäh! härra Guerrero palus esimesena sõna. suur mm, suur aitäh, härra esimees ja härra volinik mina olen härra Tafi raporti variraportöör. kõik raportöörid tegid äh, härra Tafi juhtimisel väga koordineeritult ja konsensuslikult tööd. hoolimata sellest äh, tulin ka ise välja oma muudatusettepanekutega. ja need äh, käsitlevad äh, küsimusi, mida tõstatas ka härra Šefčovitš. nii et ei tahtnud siin ei kahtekümmet ega kümmet minutit, vaid äh, keskmiselt siis viisteist minutit. viieteist minuti jooksul oleks volinikul võimalik, volinikukandidaadil võimalik rääkida pikemalt oma plaanidest, ilma et see äh, oluliselt pikendaks kuulamise käiku. tulin, tegin ka teise muudatusettepaneku, mis räägib sellest, et kui nüüd kolmetunnisel sessioonil ei jõutaks peamiselt pe, pe, ähm, vajaliku äh, tulemuseni, siis oleks võimalik erakorraliselt, nii et mitte siis äh, alati kutsuda kokku uus koosolek, uus komisjoni koosolek, selleks, et kandidaati edasi analüüsida. kolmas punkt, milles väljendasin oma arvamust, on see, et koordinaatoritele tuleks anda üsna suur roll kuulamise korraldamisfaasis loomulikult on igal eraldi parlamendisaadikul kohustus äh, kandidatuur läbi vaadata. mina olen siin küll esimest ametiaega, aga vastavalt minu kogemustele tundus, et äh, ikkagi küsimusi korrati üle ja äh, parlamendisaadik, kes tahtis ühte küsimust esitada, ei äh, loobunud selle küsimuse esitamisest isegi siis, kui sedasama küsimust oli juba kolm korda kuulda olnud. nii et koordinaatorite äh, läbi oleks võimalik jagada informatsiooni selles osas, et millised on iga fraktsiooni huvid ja see võimaldaks iga fraktsiooni parlamendi liikmetele anda võimalus valida see valdkond, mille kohta tahab just nimelt tema vastuseid volinikukandidaadilt. nüüd äh, sellest lõpptulemusest või sellest kirjast selles osas on võimalik äh, nimetada ametisse ka raportöör, kelle funktsioon oleks äh, ametlikult tunnustatud. härra Tahv esitas ka oma suulise muudatusettepaneku ja härra volinik oli sellega nõus, sellepärast et see tagab äh, institutsioonilise tasakaalu. võib-olla võiksime veidi selles osas oodata aga siiski tahaksin seda olukorda pikemalt selgitada. on võimalik ju ka siin selline vahepealne lahendus, ilmtingimata ei pea komisjoni president selgitama seda, et milline portfell läheb millisele volinikule, aga võib-olla saaks komisjoni presidenti kutsuda üles selgitama, millised on need peamised kriteeriumid, kui ta moodustab oma volinike kolleegiumi ja seda seoses oma äh, tööprogrammiga, mida ta juba on tutvustanud äh, täiskogul. see võimaldaks äh, komisjoni presidenti kaasata dialoogiprotsessi ja ta ei peaks mängima nii-öelda järelevalvaja rolli. nii et me ei räägi siin dialoogist selles osas, et milline portfell läheb kellele ja mille pärast, vaid sellest, et kuidas ta otsustab, millistel äh, kriteeriumitel ta põhineb, vastavalt oma tööprogrammile, mida ta on juba tutvustanud parlamendile. tahaksin rääkida ka aluslepingu muutmisest loomulikult äh, tahame eurotsooni äh, liikmesriikide valitsus- ja riigijuhtide järeldusi võimalikult laialdaselt ära kasutada, nimelt äh, minna edasi ka aluslepingu lihtsustatud muutmisega ja seda siis, kui on tagatud parlamendi osalemine stabiilsusmehhanismis. me tahame, et siin ei oleks kaotatud mitte ainult äh, nõukogu ja mitte ainult äh, liikmesriigid, vaid ka institutsioonid peavad seal mängima suurt rolli. sellega lõpetaksin, aitäh! mikrofon. Hefner. Hefner. Yes, thank you very much uh,, Mr Commissioner Šefčovič for. suur aitäh. Äh, suur aitäh selle eest, et äh, tulite siia ja selgitasite meile olukorda kuulamistega. ma arvan, et me kõik tunneme head meelt selle üle, et Andrew Duff on koostanud raporti, Äh, ja see raport on äh, sügavuti minev ning seal on ära toodud palju häid soovitusi. ma usun, et mõttekas on siinjuures äh, mitte arutada ainuüksi nimetatud, kandidaadiks nimetatud volinike küsimust, vaid samuti komisjoni presidendi osas tuleks vaadata, kuidas komisjoni koostatakse ja lisaks sellele nimetatud äh, volinikukandidaadid peavad muidugi ennast ette valmistada, valmistama, aga lisaks sellele peame ka meie ennast ette valmistama niivõrd hästi kui võimalik parlamendi poolelt siis vältimaks seda, et samu küsimusi esitataks kaks korda või isegi rohkem. ma nõustun ka sellega, et peaks samuti looma igas komisjonis ettevalmistustööga tegeleva meeskonna ja samuti tuleks koordinaatorid nimetada, sel viisil oleks võimalik kuulamised ka nii nagu vaja korraldada. tahaksin kasutada võimalust ja paluda teil selgitada samuti seda ettevalmistustööd, mis on tehtud Euroopa Liidu kodakondsuse osas. tahaksin kuulda selle kohta, eh, millist kui palju personali on vaja tehnilistes küsimustes, juriidilistes küsimustes, ka poliitilistes küsimustes ja teiseks eh, tahaksin kuulda selle kohta, kuidas on ettevalmistamisprotsess eh, laabunud eh, ratifitseerimise osas liikmesriikides, eriti mis puudutab kinnitamist ja ka problemaatilisi aspekte, mis on seotud äh, online aspektidega. ma usun, et see ongi võib-olla kõige olulisem küsimus praeguseks minu poolt. viimane küsimus on äh, lühike ja tahaksin paluda teil selgitada seda, milline on teie roll vastutades komisjonis institutsionaalsete, konstitutsionaalsete küsimuste eest? kuidas teie meelest stabiilsusmehhanism peaks toimima? sest et meie kardame, et me ei võta siin arvesse piisavalt lii-, ühenduse meetodit eriti komisjoni puhul, kellel on väga palju teadmisi ja oskusi selles valdkonnas, võib kõrvale jääda, nii et ehk saaksite kommenteerida seda. härra Tahv palus sõna um,. Uh, and... jah, aitäh. aitäh ka neile, kes rääkisite raportist härra Guerrero ja härra Šefčevitš äh, tõenäoliselt ei eksi, kui nad väidavad, et viisteist minutit on sobivam aeg avasõnavõtuks. ja minul oli siin kümme. ma nõustun volinikuga selles, et iga voliniku kandidaati tuleb võrdselt kohelda. kuulamine peab olema sama pikk. ja ma nõustun ka sellega, et koordinaatorite vastutusala peab suurendama me ju ei saa muul moel äh, toime tulla nende saadikutega, kes käituvad nii, nagu soovivad, tegemist on ju parlamendiga, mitte sõjaväe osaga. aga me käitume nii hästi, kui suudame ja ma usun, et kogu protsess on juba paranemas. tahaksin äh, pöörduda voliniku poole ja küsida talt käitumis juhiste kohta, sest et te teate, et äh, see pakub äh, väga palju huvi meile komisjoni ametisse nimetamise puhul. lõikes üks viis eelnõus räägitakse öö, äh, oma huvide teadaandmisest ja deklaratsioon tule- ja ma tahaks ja deklaratsioon tuleb täita siis, kui volinik oma ametisse asub. minu meelest on tegemist liiga hilise etapiga, meil on vaja finantshuvide deklaratsiooni tegelikult enne seda, kui kuulamised algavad. ja ma teen ettepaneku et sellega tegeleks juurikomisjon parlamendis esimesena ning äh, ainult juhul, kui tekib kahtlusi või kui äh, ei ole piisav järjepidevus tagatud, siis võiksid ka teised komisjonid, kes äh, kuulamistest vastutavad on, võib-olla tõstatama finantshuvide deklaratsiooni küsimuse. väga oluline on, et meie lähenemine oleks kooskõlastatud kõikide volinike osas. ja samuti olen ma äh, avaldanud soovi, et äh, esimeste konverents selle küsim-, küsimuse tõstataks, kui nad arutavad äh, käitumisjuhiseid president Barrosoga. ja ma tahaksin teada ka, mis on sellest palvest saanud. kas on võimalik muuta seda lõiget? nii et volinikud täidaksid oma deklaratsioonid enne kuulamisi. stabiilsusmehhanismi kohta. nagu te teate, olgugi et me täiskogul veel hääletanud selles osas ei ole, on komisjon teinud ettepanekud eeskirjade kohta äh, stabiilsusmehhanismi toimimise heaks. ja e-, eesmärgiks on see, et siin oleks oma äh, määrus. ettepaneku peaks tegema komisjon ja kaasotsustajaks on siin parlament ja nõukogu. Need eeskirjad peaksid sisaldama samuti eh, tingimuslikkuse klauslit ning ma tahaksin saada kinnitust sellele, et president Barroso koosolekutel nõukogus toetab parlamenti just selles küsimuses. me tahame, et oleks olemas määrus, mille alusel see mehhanism toimib, olgugi et mehhanism ise luuakse. valitsuste vahelise kokkuleppega. aitäh ja enne kui annan sõna volinikule vastuseks, tahaksin omalt poolt ka paar märkust teha. esmalt, mis puudutab fraktsioone, siis äh, täna hommikul me arutasime proua Tšennaku raportit, mis puudutas äh, määrus kaks tuhat kolm, kaks tuhat neli erakondade rahastamist ja see raport pakkus meie komisjoni jaoks väga palju huvi. tahaksime teada, kas Euroopa Komisjonil on plaanis tulla välja ettepanekutega valimiste reform on väga oluline meie jaoks. nii et eh, minu esimene küsimus puudutab just seda. teine küsimus eh, on seotud eh, strukturaalse dialoogiga siin komisjonis meil ei ole väga suurt õigusloomelist pädevust, aga meil on institutsioonide vaheliste lepingute osas omad äh, pädevused. ning meie ko-, ning ähm, lepingute kohaselt iga aastase programmiga teeb algust just Euroopa Komisjon. meie komisjon äh, on ka seotud kogu selle protsessiga. Uh, suur aitäh! ma võtan mikrofoni enda poole. aitäh, lugupeetud esimees ja aitäh ka kõikidele liikmetele komisjonist kommentaaride eest. nüüd alustades härra Guerreroga, siis ma usun, et viisteist minutit võiks olla mõistlikuks kompromissiks sest et äh, kui äh, te olete ülekuulatava äh, pingis nii-öelda, siis esimesed kümme minutit te alles selgitate, selgitate seda, millega te tegelete, aeg läheb väga kiiresti, aga seejärel, kui te hakkate küsimustele vastama korraga, aeg hakkab väga aeglaselt edasi liikuma, nii et äh, Äh, siin võiks arutleda, kui pikk see esimese sõnavõtu aeg võiks olla, aga viisteist minutit tundub olema mõistlik ja ka kaas äh, kolleegid komisjonist, kes äh, sellest protseduurist on läbi käinud, on ja need, kes veel tulevikus hakkavad kuulamistel osalema, kindlasti hindavad ka seda. tervitan ka härra Guerrero ja härra Hefneri poolt öeldud vastastikuse ettevalmistatuse kohta väga oluline on see, et voolinikud äh, tuleksid kohale hästi ettevalmistatult, sellepärast et see näitab, et nad on võimelised on seda kõrget ametikohta ka täitma ja val-, nad on valmis tegelema niivõrd oluliste äh, küsimustega, mis äh, nende portfellis äh, on. ma arvan, et väga tähtis on, et nad valmistaksid ennast ette niivõrd palju kui võimalik. vahel on äh, neil väga vähe aega selleks äh, nimetamise ja kuulamise vahel küll. samas ma nõustun jällegi ka teie mõlemaga, et oleks ka väga hea, kui sarnane ettevalmistustöö leiaks aset Euroopa Parlamendi tasandil see oleks võimalik vältida ühesuguseid küsimusi ja võib-olla saaks koordinaatorite vahel arutada seda, kuidas küsimust struktureerida, eriti kui tegemist on laiema portfelliga ja hõlmatud on erinevad sektorid, siis see võiks muuta arutelu ka natukene kooskõlastatumaks kõik Euroopa Parlamendi liikmed muidugi võivad küsida ükskõik milliseid küsimusi, aga kui oleks võimalik mingil määral natukene juhtida kogu seda protsessi ja tagada parem ettevalmistus ning selgelt äh, välja joonistada need valdkonnad äh, kuulamise käigus, mille kohta küsimusi esitatakse, siis äh, see kindlasti oleks kasuks nii liikmetele kui ka avalikkusele. komis-, volinik ise peaks muidugi ka välja tulema palju selgema pildiga sellest, mida ta tahab erinevates valdkondades ette võtta. ja seda vastates ka erinevatele küsimustele, nii et ma usun, et see võiks olla vastastikuselt kasulik. väga hea oleks, kui oleks ka keegi, kes äh, võib-olla raporti koostaks kuulamise kohta, sest siis oleks tegemist kellegagi, kes kogu protsessi silma peal hoiab. ja kuulamise järgne hindamine öö, äh, oleks samuti öö, äh, palju kiirem seeläbi. härra Guerrero ettepaneku kohta veel ma usun, et siin on tegemist suurepärase võimalusega Euroopa Parlamendi jaoks natukene äh, avaldada survet äh, presidendile, et ta selgitaks rohkem seda, milline on tema filosoofia komisjoni koostamisel, äh, millised on üldised kriteeriumid, kuidas ta näeb tulevasi ametikohti ja võib-olla ta peaks äh, üksinda osalemas ja väga hea oleks, kui tal oleks võimalik, äh, kui ta on ametisse nimetatud, siis selgitada seda, millel tema komisjoni koostamise filosoofia põhineb ja seejärel parlamendil oleks ka selgem pilt äh, sellest, milliste mõtetega hakkab komisjoni president komisjonis portfelle välja jagama suuline muudatusettepanek härra Tahvilt äh, ka sobib väga hästi mulle, sellepärast et see vastab institutsionaalsele tasakaalule ja aluslepingutes äh, kirjas seisvale ning äh, samuti peab see silmas seda, kuidas portfelli välja jagada. nii et me ei loo siin võimalusi äh, selleks, et äh, pidada läbirääkimisi sellele, kes mida peaks saama. nii et äh, ma usun, et ikkagi presidendi otsustada on, kuidas portfoolio, portfellid tuleb välja jagada, kes on kõige paremad kandidaadid ja muidugi ta peab ka teie ees selgi-, eh, nad peavad teie ees selgitama, et nad on valmis eh, nendeks ametikohtadeks, et neil on piisavalt oskusi ja nad on ka usaldusväärsed. ma arvan, et kogu Euroopa üldse selliste põhimõtete najal loodigi ja kõik institutsioonid samuti, vabandust, kõik eh, ametikohad ka jagatakse selle põhjal välja Eh, tahaksin tänada samuti kommentaaride eest lepingu muutuse kohta ja lihtsustatud menetluse kohta. nagu te õigesti välja tõite, siis on päris oluline see, et neil, et siin luuakse uus vahend, tagamaks majanduslik stabiilsus, kaitsmaks eurot ja osades liikmesriikides tähendab see samuti seda, et tuleb luua piisav õiguskindlus selleks, et kõik oleksid veendunud, et see instrument on vastavuses nii Euroopa Liidu kui ka liikmesriikide õigusloomega. see on väga oluline ja me peame kiiresti edasi minema, sellepärast et kui me peame kinni tavalisest menetluskorras, siis sellisel juhul lõpuks me eh, jõuame selleni, et leiavad aset väga keerukad arutelud selle üle, Äh, kuidas võib äh, pädevuste siire toimuda ja arutelud saavad olema tõesti lõputud ja see muudaks äh, kogu protsessi liiga pikaks. õige oleks tõesti siin kasutada neid meetmeid, millest te rääkisite ning ma tunnen suurt headmeelt selle üle, et te olete valmis toetama meie poolt valitud lähenemist. härra Hefnerile vastuseks, eriti just mis puudutab teist ja kolmandat osa tema küsimusest, siis Euroopa kodakondsuse kohta tahaksin äh, teada anda, et mis puudutab veeb-, komisjoni ülesandeid, veebilehekülje loomist ja kodakondsuse algatus äh, siis registreeritakse ning äh, ettevalmistustööd on peagi käimas, tarkvara, mis võimaldab äh, va-, tasuta vajaminevat tarkvara alla laadida, on juba väljatöötamisele ning ma olen veendunud, et me saame tööga valmis õigeaegselt. ma ei näe siin ette mingisuguseid äh, tõsisemaid raskusi tarkvara äh, osas mis puudutab Euroopa Liidu kodakondsuse algatust, järgmiseks aastaks oleme valmis, sama võib ütelda ka äh, juhendi kohta, kõik saab olema valmis õigel ajal. ja juba esimesel päeval on meil kõik olemas, kaks tuhat kaksteist siis nii et kõik saavad äh, kogu informatsiooni juba ennetavalt kätte ja kui tahetakse kasutada seda uut vahendit, mis äh, aitab demokraatlikku arutelu edendada Euroopasse, siis on äh, seda võimalik ka teha esimesest algatuse äh, pealehakkamise päevast. siiani ei ole olnud suuremaid probleeme. ma usun, et siin tunnevad kõik äh, saanast demokraatlikku survet, äh, väga suured ootused on seotud äh, ka kodanikuühiskonna poolt, kodanikuühiskond loodab et väga, et kõik need asjad hakkavad õigel ajal mm, toimima, nii et ka liikmesriikide tasandil tõenäoliselt saab kõik korda õigeaegselt. Euroopa stabiilsusmehhanismi kohta komisjon ja Euroopa Parlament on üksmeelel mitmes küsimuses, ma usun, et lahendust on võimalik leida. me usume, et olemasolevad lepingud on head. me oleksime eelistanud, et stabiilsusmehhanism oleks öö, äh, ühenduse öö, äh, selle mehhanismi juhtimine toimuks ühenduse meetodi alusel aga äh, praegu liikmesriigid ei saanud sellega nõustuda. nagu äh, tihti Euroopa Liidus pidime me siin ka kompromissile minema. ja ma usun, et äh, me oleme nüüd jõudnud kompromissini, mis on vägagi sobiv. seda seetõttu, et stabiilsusmehhanism saab oma rolli täita Äh, samuti peame me aluslepingust kinni, liikmesriigid tegid selle erinevatel tasanditel väga selgeks, nii äh, nõukogus, äh, komisjonis ja samuti tehnilise ettevalmistustöö raames oli see selge meie meelest, me saime, väga selge on, et see mehhanism on vajalik ja aluslepingute eh, valvekoerana nii-öelda on meie kohustus tagada, et ta oleks kooskõlas ka kogu oleva õigusloomega. me oleme kindlasti väga tähelepanelikud selles osas, kuidas edasine töö laabub ja me üritame oma rolli täita niivõrd kui võimalik. eriti, mis puudutab Euroopa poliitikate kooskõlata-, kõlastatust ja majandusjuhtimist ma arvan, et siin on komisjonil eri keskne roll, mida ainult meie täita saame. ja meil on võimalus paremat koostööd äh, tagada majanduse konkurentsivõime ja poliitikate loomise osas, mille eesmärgiks on luua uusi kaasaegseid töökohti. tulles nüüd härra Tafi küsimuse juurde, mis puudutab käitumisjuhendeid, siis esimeste konverentsil eh, oli õhkkond pigem konstruktiivne ja eh, huvide deklaratsiooni juurde tulles eh, tuleb ütelda, et meie peamiseks ettepanekuks oli siin see, et seda tuleb iga-aastaselt uuendada ja see peab sisaldama ka abikaasat või partnerit siis juurikomisjon äh, tule-, peaks sellega tegelema, nagu ütles härra Tahv. ja ma saan aru, miks te tahate, et äh, deklaratsioon oleks käes enne kuulamist. meie ootame omalt poolt ära Euroopa Parlamendi arvamuse, ma eeldan, et teie poolt tõstatatud küsimus kindlasti seal arvamuses olema äh, saab ja kolleegium seejärel vaatab, äh, milline saab olema meie seisukoht, aga kindlasti ma juhin kolleegide tähelepanu kolleegiumis sellele küsimusele. ja ma, mina mõistan, mis selle mõte on ja ma usun, et ehk ka nemad. Euroopa stabiilsusmehhanismi kohta ja selle kohta, kuidas seda juhitakse kuidas äh, mehhanismi sisesed protsessid äh, toimivad. Äh, siin ma saan aru, miks te tegite ettepaneku määruseks, aga mul on väga keerukas siin kommentaare tege-, teha praegu, ma pean oma kolleegidega seda küsimust enne arutama, vaatama, kuidas nemad sellesse suhtuvad ja kas nad saavad sellega nõustuda, siiamaani on meil olemas sellised üldised jooned välja töötatud Äh, mis puudutavad erainvestorite vastutust, samuti kollektiivse tegevuse aspektid äh, on ära toodud ja me vaatame, kuidas on võimalik tagada solidaarsuse ja erasektori vastutuse osas. nii et kõik need uued äh, reeglid on äh, lisas kaks, aga arutelu ei ole jõudnud veel nii kaugele, et me vaataksime, kuidas stabiilsusmehhanismi sisesed äh, protsessid otsustatakse. ja president Kassiini viimane küsimus poliit-, fraktsioonide osas, erakondade osas me ootame ära veel Euroopa Parlamendi äh, Äh, arvamust, aga ma võin juba praegu ütelda, et meie, äh, meil on ühine eesmärk. me tahame vaadata, kuidas parandada äh, olukorda, kuidas muuta paremaks Euroopa Liidu poliitilist ja avalikku ruumi. kaks tuhat kolm, kaks tuhat neli määrused neis küsimuses Äh, kui te leiate, et vajavad kaasajastamist, siis me hea meelega ka arutame neid küsimusi ja kui vaja, siis tuleme välja konkreetsete ettepanekutega. viimaseks punktiks äh, liidu programmeerimine, ma usun, et seda me oleme arutanud ka raamlepingus. usun, et kõige parem oleks siin edasi liikuda nii, et leiaksid aset kolme institutsiooni vahel konkreetsed arutelud komisjoni, nõukogu, parlamendi vahel selle üle, kuidas oma tööd järgmiseks ametisoleku ajaks äh, või järgmiseks perioodiks siis kõige paremini organiseerida, millised perioodid, äh, prioriteedid välja tuua. see aitab komisjonil õigusloomega tegeleda ja samas jällegi on võimalik paremini siis planeerida tegevust järgnevate aastate jaoks prioriteetsete valdkondade osas seeläbi on võimalik paremini arutelusid äh, kavandada, heakskiitmisi planeerida ja see võimaldab äh, saavutada palju kiiremini tulemusi, eriti neis valdkondades, kus neid tulemusi oodatakse väga. kui nüüd oleks vaja näidet tuua äh, selleaastaste prioriteetide kohta, siis kindlasti majanduse juhtimise pakett ja ma arvan, et siin on väga kerge kokkuleppele jõuda, et see nii on. seeläbi me näeme ka, kuivõrd oluline tegelikult on programmeerimine järgnevate aastate seisuga ja ma usun, et me suudame jõuda siin sarnaste järeldusteni sellel aastal veel parlamendi ja nõukogu, aitäh! Eh, suur aitäh, eh, härra volinik! suur aitäh et alati hea meelega siia tulete. ma arvan, et tänaseks me võiksime selle päevakorrapunktiga lõpetada, suur aitäh. meil on päevakorras aga veel üks punkt. või kui te soovite siia jääda, siis muidugi hea meelega äh, oleme valmis äh, selleks, aga kui te peate lahkuma, siis palun. Allora, noi abbiamo ancora un altro punto all'ordine del giorno, ma mi pa- päevakorras on veel üks punkt. aga tundub, et kvoorumit ei ole kohal. nii et ma tutvustan teile seda punkti ja teen ettepaneku et hääletuse lükkame või otsuse vastuvõtmise lükkame edasi järgmisele koosolekule. me räägime siin kodukorra artikli sada kakskümmend kaheksa tõlgendamisest. esimest Leene pöördus meie poole taotlusega, et me tõlgeks, tõlgendaksime artiklit kakssada kaheksateist Euroopa Liidu toimimise lepingust. see ei ole lihtne, ma ei hakka seda teksti ette lugema, aga see oleks päris tüütu. aga vahel artiklid tegelikult äh, piisavad tõlgenduseks. artikli sada kakskümmend kaheksa meie kodukorrast äh, räägib siis äh, haagidest Euroopa kohtus. ja siin on kirjas järgmine. Äh, vastavalt äh, aluslepingutes äh, ja Euroopa Liidu kohtu statuudis kirja pandud kuupäevadele füüsiliste või juriidiliste isikute hagide osas Euroopa Liidu parlament ja tagab selle, et kinni on peetud äh, kõikidest äh, vastavatest nõuetest. artikkel kakssada kaheksateist lõige üksteist. ei, jah näeb ette, et liikmesriik, parlament, nõukogu või komisjon pöörduvad kohtu poole küsimustes, mis puudutavad äh, kokkuleppeid seoses äh, aluslepinguga ja kui äh, kohtu arvamus on negatiivne, siis kokkulepe ei saa jõustuda ilma muudatuseta ja parlamendil on võimalus siis äh, pöörduda kohtusse, juhul kui tegemist on lepinguga. aga siin me ei räägi ei õigusloomeliste aktide ega täidesaatmisaktide, aktidest. nii et kõik on väga selge. me räägime kodukorra artiklist üheksakümmend lõikes seitse on juttu rahvusvahelistest lepingutest enne nõusoleku andmise hääletust võtavad vastutav komisjon, fraktsioon või vähemalt kümnendik parlamendi teha ettepaneku, et parlament paluks Euroopa Kohtu arvamust rahvusvahelise lepingu kooskõla kohta aluslepingutega. kui parlament sellise ettepaneku heaks kiidab, lükatakse nõusoleku andmise hääletus edasi, kuni Euroopa Kohtu, kohus on arvamuse esitanud ja ma usun, et siin võib jõuda järgmise järelduseni. kõige olulisemaks äh, õigusloomiseks aktiks on alusleping ja alusleping räägib pöördumisest kohtusse, viidates siin rahvusvahelistele kokkulepetele. kohalduks seega artikkel üheksakümmend ja mitte sada kakskümmend kaheksa saja kahekümne kaheksandas artiklis kodukorras ei räägita lepingutest. lepingute küsimus on aga kaetud artikliga üheksakümmend kodukorrast. artikkel sada kakskümmend kaheksa räägib äh, pöördumisest kohtusse millised on siis selle tagajärjed? Euroopa Kohus peab tagama selle, et Euroopa õigus vastab aluslepingutele. see tähendab, et meie kodukord peab ka seda kõike kajastama nii et äh, lepingute osas meil on artikkel üheksakümmend ja mis puudutab äh, teisi sätteid ja delegeeritud akte, siis tundub, et seda võib sarnaselt äh, tõlgendada, nagu artikli sada kakskümmend kaheksa on öeldud, kus on ette nähtud see, et parlament võib pöörduda kohtusse õigusloomeliste aktide ja tekstide osas ja delegeeritud äh, õigusaktide puhul võiks siis ka seda võimalust kasutada. controllo sul diritto europeo e allora il fatto che l'articolo centoventotto parla soltanto di due artikkel sada kakskümmend kaheksa räägib ainult kahest võimalusest, mitte ülejäänud võimalustest. aga siin võiks äh, laiendada seda ka ülejäänud õigusloomulistele aktidele nagu delegeeritud aktid ja mitteõigusloomulised aktid. nii et siin võiks normi laiendada ja ma usun, et see võiks olla päris lihtne analoogia alusel seega lõplikuks ettepanekuks oleks ja loen selle ette. kuna kvoorum ei ole koos, siis äh, täna otsustada selles osas ei saa, aga minu tõlgendus on järgmine. artikkel ähm, üheksakümmend lõige kuus loob äh, erimenetluse parlamendi otsuste jaoks lõige seitse artikkel üheksakümmend loob erimenetluse parlamendi otsuste jaoks, mis puudutab äh, artiklis kakssada kaheksateist lõikest üks äh, Euroopa Liidu toimimislepingust ning selle alusel on võimalik pöörduda Euroopa Liidu kohtusse äh, kontrollimaks, kas rahvusvaheline leping on kooskõlas Euroopa Liidu õigusloomega. tegemist on Äh, Lex Specialisega vastavalt äh, kodukorrale seda artikkel sada kakskümmend kaheksa. kui parlament oma õigust kasutab äh, kohtusse pöördumisel, siis kohus ja kui määrus või kui kodukord ei too välja täpset menetluskorda, siis analoogia alusel peaks kohalduma artikkel sada kakskümmend kaheksa kodukorrast ma arvan, et nende lepingute puhul, eh, mida ei ole artiklis sada kakskümmend kaheksa mainitud, võiks me vastata, et meil on olemas ka artikkel üheksakümmend. ülejäänud, aga mida ei ole mainitud eh, saja kahekümne kaheksandas. siis tuleb analoogiat kasutada ja seega kohaldub üldine menetluskord, mis on ette nähtud artikli sada kakskümmend kaheksa. kas on sõnavõtusoove? palun, härra Tahv uh,. härra esimees, ma olen teie mm, äh, praeguse olukorra tõlgendusega täiesti nõus ja tegelikult ma olen pöördunud ka parlamendi presidendi poole selleks, et nad saadaksid, et ta saadaks oma arvamuse Euroopa kohtusse Maroko kalanduslepingu kohta, mis ilmselt rikub rahvusvahelist õigust. ja praegustes reeglites on äh, õigustühimik mis äh, on tekitanud olukorra, et presidendi järgmised sammud ei ole päris äh, kindlad. potentsiaalne artikli üheksakümmend kasutamisest räägin ma täpsemalt. kas meil on vaja kvoorumit selleks, et te saaksite kirja kirjutada? see ei tundu küll loogiline. ma arvan, et te peaksite lihtsalt presidendile kirja kirjutama. ja zunächst äh, ganz herzlichen Dank. Äh, kõigepealt äh, suur tänu, härra esimees, esiteks selle eest, et te võtsite selle punkti täna päevakorda, ma ju palusin seda ja teiseks suur tänu selle põhjaliku küsimuse käsitlemise eest nüüd äh, see küsimus äh, tõusetus seoses teatava taotlusega, mille esitas minu fraktsioon ja mis äh, erines teiste omadest siin kojas. nii et on mõttekas, et meie komisjon tuleb välja omapoolse tõlgendamisega. Teie poolt välja pakutud vastusega olen ma täiesti nõus ülimalt äh, oluline on tõlgendada kodukorra punkte lähtuvalt äh, ülimuslikust õigusest, lähtuvalt siis vastavatest äh, lepingu artiklitest. ma palusin selle täna päevakorda panda mitte sellepärast, et mul oleks olnud äh, probleeme seoses tõlgendamisega, vaid ma lihtsalt tahtsin asju kiirendada. ma ei taha, et me viivitaksime teistele komisjonidele vastamisega, aga teie peate ise otsustama, kuidas see meiepoolne vastus siis välja näeb Oh, härra Tahv, mis see kvoorum ikkagi on komisjonis? kas keegi teab? kui palju? come sempre accade per la verità ho sbagliato io nagu ikka siis tegelikult eksisin hoopiski mina. kvoorum on kohustuslik siis, kui keegi seda nõuab. aga keegi seda nõudnud ei ole ja mina ise tulin selle mõttega välja. nii et härra Hefner, kas äh, midagi muutub siis, kui otsustame kirja saatmise üle järgmine kord? millal järgmine koosolek on? kahekümne teisel märtsil, see on juba järgmine nädal. nii et saaksime siis ametliku vastuse anda kahekümne teisel märtsil. minu meelest sellest ajaliselt täiesti äh, piisaks. kui teie saadaksite selle kirja ära, võib-olla räägite siis äh, Rahvapartei koordinaatoriga. ja mis seda kvoorumit puudutab, siis me võime otsustada, et äh, otsuse jaoks oli äh, kvoorum äh, täiesti olemas, kui keegi ametlikult ei ole nõudnud äh, kvoorumi äh, paikapanemist, nii et minu tõttu poolest me võiksime ka äh, Äh, täna siin kvoorumi moodustada? E nii et teeme seda siis kahekümne teisel ja kahekümne kolmandal räägime sellest siis täiskogul, härra Guerrero, palun. mina tahaksin toetada seda ettepanekut, et otsus tehtaks kahekümne teisel märtsil, sest et äh, ühelt poolt äh, vaid paar päeva on siin mängus. nüüd, kas see kvoorum on mingisugune Itaalia lahendus, aga mind üllatab ka see, et siin on mingisugune saksa tõlgendus. nii et äh, praegusel hetkel on mitmeid parlamendifraktsioone, keda siin kohal ei ole. ja tegemist ei ole ju nii kiireloomulise ja möödapääsmatu teemaga, et see ei saaks nüüd nädalakest meid oodata Oui, merci, monsieur le president. suur tänu, härra esimees, omalt poolt tahaksin samuti öelda, et võib-olla oleks mõistlik paar päeva oodata. küsimus ei ole ju päevades ja ilmselt oleks kasu sellest, kui meil oleks kirjalikult ka öö, olemas teie suuline ettepanek, mis oli küll väga selge, aga ikkagi, kui see on ainult suuliselt, siis öö, sellest võib-olla ei piisa, nii et parem oleks paar päeva oodata ja siis äh, otsustada, ehk siis järgmisel koosolekul. Allora, e... väga hästi, nii et äh, sel juhul kahekümne teisel kuupäeval räägime sellest teemast uuesti ja sekretariaat andis mulle teada, et meie kodukord nõuab, et kvoorum oleks ikkagi siin olemas. see on artikkel sada üheksakümmend viis lõige kaks. nii et see ei ole ei Hispaania ega Itaalia variant, mis siin käiku läheb. seitsmendal märtsil toimub erakorraline ei, ei, seitsmes aprill siis erakorraline koosolek see on otsustatud ja tundub, et rohkem meil midagi täna otsustada enam ei ole. tundub, et meil on rohkem erakorralisi koosolekuid kui korralisi. suur aitäh kõigile!